okay, dear colleagues, it's uh.... hästi, head kolleegid. Mm, kell on viis minutit kolm läbi. teen ettepaneku, et alustame meie koosolekuga. Äh, esimeseks võtame päevakorra vastu, kui ei ole äh, sellele eelnõule vastuväiteid, siis võtame selle vastu. hästi, edasi juhataja teadaanded. pangem tähele, et tõlge on kõikidesse keeltesse, välja arvatud kiili ja horvaatia keel ja siis koordinaatorite soovituste heakskiitmine kodukorrareegel kaks tuhat neliteist, esiteks raportööride nimetamine kus Joran Rares Bogdan on äh, nimetatud raportööriks äh, libe omaalgatusraportile äh, avalik ligipääs dokumentidele, edasi Magdalena Tomovitš nimetatud mitteõigusloomelise omaalgatusraporti jaoks meediavabaduse tugevdamine, ajakirjanike kaitse Euroopas ja nii edasi. Javier Sarhalejos on nimetatud raportööriks libe rakendusraporti jaoks Euroopa vahistamismäärus äh, ning menetlused liikmesriikide vahel edasi, Claude Moraes äh, raportööriks äh, libe mitteõigusloomelise omaalgatusraporti jaoks ähm, uued võimalused legaalseks töörändeks, Tudor Hyodaro libe mitteõigusloomeline omaalgatusraport tehisintellekti jaoks Michal Simeka äh, Äh, kes on nimetatud äh, õigusloomelisele omaalgatusraportile äh, Euroopa Liidu demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi mehhanism. Fabienne Keller, Dublin kolm määruse raportööriks, Tiineke Strik, libe rakendusraporti jaoks, mis puudutab tagasipöördumiste direktiivi, Romeo Franz nimetatud libe raporti äh, loojaks, mis puudutab romade integratsioonistrateegiat ja Claire Tali on nimetatud raportööriks äh, iga-aastase tegevusraporti jaoks äh, põhiõiguste olukord Euroopa Liidus, äh, iga-aastane raport. kas te olete nõus koordinaatorite soovitustega vastavalt reeglile kaks tuhat kakssada neliteist kodukorras? hästi, ja viimane teadaanne on see, et elektrooniline hääletus toimub täna seitseteist kakskümmend viis, nii et palun võtke selle jaoks kaasa oma hääletuskaardid. ja siis äh, läheme päris päevakorra juurde, mm, kolmas punkt. Helsingis kaks tuhat kakskümmend neli kuni kakskümmend viis oktoobril kaks tuhat üheksateist toimunud konverentsi Tamperest kakskümmend Tampereni kaks punkt null ülevaade head kolleegid, meie esimene külalise, meie kaks külalist räägivad äh, täna konverentsist, mis hiljuti peeti äh, Soome eesistuja algatusel ning Soome äh, rändevõrgustiku algatusel ning kaks äh, ajutrusti samuti osalesid sellel. selle Euroopa äh, olulise konverentsi, mille nimetus oli Tamperest kakskümmend Tampere kaks punkt nullini ülevaade, eesmärk oli mm, meenutada Tamperi tippkohtumist üheksakümne üheksandal aastal. oluline on just vabaduste, õiguse ning ka rändeküsimuste äh, raamistikuna. Euroopa Parlament on kaasõigusmenetluses osalenud äh, ka äh, nende küsimuste lahendamisel. paraku libe esimees ei saanud osaleda, aga Tanja Fajon käis äh, ja esindas äh, väga hästi meid äh, kokkuvõtval sessioonil. ma saan aru, et konverents oli edulugu ning näitas, kus on edusamme tehtud või vastupidi, tuvastas need valdkonnad, kus endiselt on vaja midagi ära teha, näiteks asüüliküsimused ja legaalne migratsioon meie mm, külalisesinejad on just nüüd pannud kokku oma ülevaate sellest konverentsist, meie alustame härra Barnundist ja teil on viis minutit äh, kõneaega, et rääkida konverentsist ja selle tulemitest, aitäh! suur tänu teile, esimees! head komisjoni liikmed! suur aitäh selle kutse eest! meie jaoks on au olla täna siin ning rääkida äh, selle töö tulemustest, mida oleme viimasel aastal äh, teinud selleks, et Tampere äh, tippkohtumise järelduste äh, kahekümnendat aastapäeva märkida. tegemist äh, oli mitme osaleva osapoole ühise jõupingutusega ning ka Friedrich Neumanni fond pani oma õla alla käesoleval aastal oleme me organiseerinud mitmeid konsultatsioone ja ka ümarlaudu ning ka suure konverentsi Helsingis kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal oktoobril, mida esimees just mainis see oli Euroopa Liidu eesistumise mm, Soome ürituste üks kõrvalüritusi. Tampere järelduste pärandi äh, toetamine ning äh, rääkimaks nende järelmite olulisusest tänasele rändearutelule. Äh, sel ajal, kui institutsioonid uuenevad ning väga akuutne on vajadus leida Euroopa-ülesed lahendused nendele küsimustele tulevikus kõikide meie tegevustes äh, oleme püüdnud äh, maksimaalse kaasatuse saavutada äh, nende osapoolte poolt, kes oli laua ümber. seal oli segu akadeemikutest, vabakonna organisatsiooni esindajatest ning otsustustegijatest poliitilisel tasandil. suur aitäh ka liikmetele libekomisjonist, kes on olnud nende tegevustesse kaasatud. tahaksime täna teile ette kanda mõningaid järeldusi ja soovitusi äh, Euroopa Liidu rändepoliitika jaoks, mis on siis meie ühise kollektiivse mõtteharjutuse tulemus. üheteistkümnendal detsembril anname välja ka äh, äh, vastavasisulise kirjutise, aga meie komi-, äh, komisjoni leheküljel on see juba kättesaadav ka. loodame, et see aitab Euroopa Liidu institutsioone toestada tulevikutöös rände teemal ning mõningate teie mõtteharjutuste ja tegevuste puhul samuti. Äh, Philip de Backer, professor, äh, aitas äh, tuvastada mõningad olulised elemendid, mis on rände kontekstis tuleviku aruteludes tähtsad. ning ta ütles ka, kuidas neid aspekte saab rakendada. Marides Sommer Euroopa Poliitika Keskusest võttis kokku kõige tihedamalt vastukaja saanud tänased dokumendid, nimelt Dublin ja Schengen ja nendevahelised ühenduslülid tahaksin rõhutada, et see on ainult äh, osa tööst ning äh, palun vaadake äh, lisainfo saamiseks meie väljaannet ja nüüd Philipp, on teil sõna. meil oli teistsugune järjekord, aga kui te leppisite omavahel niimoodi kokku, ütleb esimees, siis palun, kolleeg Tebrüke, teil on sõna. aitäh, austatud esimees. aitäh ka head Euroopa Parlamendi liikmed, nii nagu Rafael just ütles siis me püüdsime välja töötada pikaajalise visiooni, mille aluseks olid siis kaks alustala, üks nendest solidaarsus ja teine ühtse poliitika mm, arusaam. esimene, äh, solidaarsus. algusest peale on olnud äh, väga selge, et äh, vabaduse, julgeoleku ja õigluse valdkond on probleem, sellepärast et äh, koormus, mis liikmesriikidele jaguneb, on asümmeetriline ja loogiliselt mõeldes tähendab see, et oleks vaja väga suurt solidaarsust äh, selleks, et neid tasakaalutusi äh, viia õiglasemale alusele. nii et võib öelda, et selles valdkonnas me näeme asümmeetrilist suhet. artikkel kaheksakümmend Lissaboni lepingus aitaks olukorda leevendada, see on väga oluline ettepanek, aga paraku eh, on see jäetud kõrvale väga eh, pikka aega ja isegi tänasel päeval eh, ei ole seda kohaldatud korralikul viisil. artikkel kaheksakümmend sõnastus nõuab väga suurt solidaarsust, sellepärast et see peab viima õiglase vastutuse jagamiseni. ja seega kõik solidaarsuse dimensioonid tuleb võtta arvesse. mitte ainult kõige vastandlikumat nende hulgast, ümberpaigutamine, me näeme füüsilist solidaarsust, sellepärast et inimesi liigutatakse territooriumite vahel. aga solidaarsusel on ka teised dimensioonid. näiteks on äh, finantssolidaarsus, et raha jagatakse ümber liikmesriikide vahel ja siis äh, operatsiooniline tegevustega seotud solidaarsus, kui Euroopa Liidu ametid äh, töötavad liikmesriikide jaoks ja mõningate liikmesriikide äh, jaoks, kellel seda eriti vaja on. see võib kõlada väga äh, primitiivsena, aga tegelikult ei ole olnud korralikku debatti sellel teemal, kuidas solidaarsust organiseerida. arutletud ei ole selle üle, kuidas vastutuse õiglast koormat liikmesriigiti mõõta. ja me näeme seda väga tihti, kus liikmesriigid annavad eh, kas eh, absoluutarve või suhtarve eh, ja seetõttu meie leiame, et on vajadus viia läbi uuring, et äh, mõõta õiglast kohustuste koormat äh, liikmesriigiti. Äh, selle jaoks loomulikult on vaja teatud kriteeriumid paika seada ning siis me näeme, kui palju solidaarsust oleks vaja ja küsida, kuidas seda korraldada, kas see peaks olema operatsiooniline, rahaline, füüsiline solidaarsus ja kuidas seda tuvastada nüüd äh, teine alustala, mis on ühtse äh, poliitika arusaam. seda kasutatakse ka äh, rände ja asüüli õigusandluses ning teistes valdkondades seda ei ole ning tegemist ei ole mitte kokkusattumisega. mis see ühtne poliitika oleks? traditsiooniline vastus on harmoneeritud poliitika, kus oleks õigusloome harmoniseeritud. aga me peaksime panustama sellesse, et äh, ühtse poliitika kontseptsiooni kallal tööd teha, rääkida ühtsetest eesmärkidest, ühtsest rakendamisest, ühtsest rahastamisest ja ka ühtsest äh, lähenemisest kolmandatele riikidele. mul ei ole aega neid aspekte laiendada, aga ma tahaksin ühtsest rakendamisest rääkida rohkem. Äh, see tähendab, et vastupidiselt kaudsele haldusele teatud äh, poliitikate valdkonnas Euroopa Liit mitte ainult ei ole õigusloojaks, vaid rakendaks ka kohapeal neid poliitikaid. ja me näeme seda näiteks läbi Euroopa ametite ja agentuuride. Need on äh, tööriistad, äh, mis on Euroopa Liidu käsutuses ja selge on Frontexi arenguga samm-sammult siis rannavalveks, piirivalveametiks me arvame ka, et me läheme sinna suunas äh, edasi, aga praegu on kokkuleppeline tekst ähm, ähm, peaks olema ambitsioonikas ja minema kaugemale. Äh, mis puudutab ühtsest rahastamist, siis äh, tundub praegu, et siin eesmärgid ei ole väga selged, sest Euroopa Liit jagab raha et tagada teatud liikmesriikide baasvajadusi. no selge, kui Euroopa Liidu liikmesriigid peavad rakendama poliitikat, peavad nad seda rahastama ise nii et äh, siin on struktuursed probleemid, on teatud äh, finantssolidaarsus, aga äh, mitte täielik ja see peaks olema paremini struktureeritud. paraku uus mitmeaastane finantsraamistik on ebapiisav, edasiminek on näha, aga vahendeid on endiselt vajaka. ja siis tuleb meil midagi leida, mis meie arust on väga kummaline praeguse rahajagamise loogika on koormusepõhine. kui palju asüülitaotlusi saadakse, kui palju, äh, kui pikk on välispiir, mida peaks kontrollima. Äh, meie aga arvame, et arvesse peaks hoopis võtma äh, liikmesriikide võimekusi neid kohustusi täita ja mitte lihtsalt kohustuste koormat. ja lõpetan sellega, kui te näete, mida on teinud äh, ÜRO äh, pagulaste ülemvoliniku amet, äh, siis te näete seda, et rahastamise küsimused tulevikus, kui praegu jääb skeem paika, siis saab rohkem näiteks Saksamaa ja vähem Itaalia ja Kreeka. Nendest vahenditest me võime muidugi öelda, et Saksamaa on võtnud vastu väga palju pagulasi seda pagulaskriisi vältel aga kas Saksamaa on äh, sellise riikide nimekirjas, kellel on tõesti vajaka vahenditest ja kes vajab sellist solidaarsust, meie arvame pigem, et tuleks hoopis Kreekasse, Itaaliasse investeerida, suur tänu! Uh, suur aitäh, härra Breuker, kohe annan järgmisele külalisele sõna, palun! suur aitäh, Philipp ja Rafael, selle mm, suurepärase sissejuhatuse eest, mis oli väga ülevaatlik ja nüüd ma tahaksin äh, rääkida natuke konkreetsematest, konkreetsematest soovitustest, milleni me jõudsime. muidugi põhjalikult kõigest ei jõua rääkida, meil on oma eh, väljaanded selleks ka, aga ma räägin teile Schengeni kontekstist ja siis räägin ka siis Dublinist natukene. Schengeni küsimuses vaatasime läbi mitu erinevat stsenaariumit selleks, kuidas eh, vähendada survet vaba liikumise alale äh, Äh, nagu te teate, üle nelja aasta ei ole see enam piirikontrolli vaba olnud, näiteks äh, arutasime komisjoni võimalusi rikkumismenetluse arutamiseks, äh, sel-, teine võimalus oli reformida Schengeni piirieeskirju, kolmandaks politseikontrollide suurendamine Schengeni tsoonis või siis Schengeni, ähm, Schengeni seostamine ka Euroopa majanduspiirkonnaga. nüüd äh, kaks stsenaariumit olid positiivse ähm, hinnangu saanud, üks sai negatiivne, meie suhtusime üsna positiivselt sellesse, et tuleks politseikontrolle piiri, piiriregioonides suurendada. see on nagu sisemise piirikontrolli alternatiiv. üldiselt vaadati seda positiivselt, suhtuti soodsalt, sellepärast et ähm, tegelikult see ei häiri vaba liikumist nii kui, nii nagu äh, piirikontroll ja loomulikult äh, kõik puudutab ka Schengeni ala üldse ja seda, kuidas äh, suhelda Schengeni alal, aga muidugi äh, kolm riski olid ka, mida tuleb kaaluda tõsiselt, enne kui mingi otsus teha. kõigepealt eraelu puutumatuse küsimus jällegi politseikontrollid peavad siis kasutama nutitehnoloogiat, teiseks ei tohiks liiale minna, politseikontrollid ei tohi äh, asendada piiri või politseikontroll ei tohi asendada piirikontrolli ja äh, kolmandaks on oluline ka äh, rassilisel profileerimisel, mida me oleme juba täheldanud teatud regioonides. nüüd stsenaarium, mis meile nii väga ei meeldinud oli üleskutse Schengeni ja Dublini seostamine ja nende tegemine üksteisest sõltuvaks või siis noh, ütlen ka selle ametlikuks muutmine, Schengen ja Dublin on alati olnud tegelikult omavahel teatud määral seotud, aga nüüd kuulsime uusi üleskutseid, et see peaks ka praktikas väljenduma siis, kui on tekkinud Äh, mittevastavusi, mitte koostööd. loomulikult esiteks ähm, lähtusime tähelepanekust, et see ei ole praktikas teostatav. just äh, äh, uurisime detailselt sellist üleskutset, see on ka meie väljaandes kirjas. aga küsimustele võin, vastates võin ka sellest pikemalt rääkida no lihtsalt poliitiliselt ei tundunud see lähitulevikus teostatav olevat ja miks me siis nii kriitilised olime, sellised üleskutsed on Dublini ja Schengeni äh, seostamisele suunatud, kuid see äh, Dublinit puudutav toksiline poliitika võib kalduda siis ka Schengeni temaatikale ja siis see hakkab juba häirima vaba liikumist. nüüd või vaba liikumise ala. ja siis äh, Dublin ja Stets, me arvasime, et ei ole vaja äh, reformida praegu, äh, me ei taha ju mingit halba reformi, mitteadekvaatne olemasoleva õigustiku rakendamine takistab meid, aga mm, tegelikult tuleb ju kohtadel olukorda parandada pigem äh, selle asemel, et mingeid uusi õigusakte välja mõelda ja nüüd, kui tõesti reformida, reformida Schengeni eeskirju, siis äh, me pakkusime ka välja mõned elemendid, kuidas seda teha. Philipp nimetas siin esimese elemendina solidaarsust. Äh, seda tuleks vaadelda laiemas kontekstis. Äh, ja teiseks arvasime, et pagulastele ja asüülitaotlejatele peaks olema rohkem valikut antud äh, selle oma asukohariigi suhtes. peale seda, kui äh, pagulastaatus on läbi vaadatud ja, ja positiivne vastus saadud ja, ja tunnustatakse inimest pagulasena, siis, äh, siis peaks talle valikut andma ja seda ka toetati, seda mõtet, arvati, et mõned praeguse süsteemi kitsaskohad laheneksid kui antakse äh, just just äh, enne, enne viieaastast tähtaega ka pagulastele vaba liikumise võimalus. muidugi, äh, kui pärast selle pagulastaatuse tunnustamist tekib probleeme, siis muidugi peab Äh, kuidagi teistmoodi neid küsimusi käsitlema. vaba, vaba liikumine muidugi esineb äh, erinevates vormides, ei ole vaja täielikku vaba liikumise õigust anda otsekohe, näiteks mingisugune piiratud vaba liikumine kaks aastat või siis vaba liikumine seoses töökohaga või need mõlemad kombineeritud. suur tänu! aitäh! aitäh! Äh, nende ettekannete eest. Äh, mul on natukene veel lisada, aga enne kui me kolleegidele nüüd sõna anname, siis ma unustasin alguses, et äh, Arte TV-meeskond on täna siin ja filmib meie koosolekut osaliselt. arvestades seda, kui tundlikud teemad täna on, ärge ehmuge, kui kaamerad siin on. meil on siin Rahvapartei esindaja, kes soovib sõna võtta, palun suur tänu, suur aitäh kõnelejatele presentatsiooni eest ja ka ülevaate eest, äh, huvitav on lugeda ka teie väljaannet, tahaksin puudutada ühte küsimust, mida teie mainisite, härra De Brücker, nimelt minu arust on hea ja kõik me teame, et äh, te viitasite sellele, et äh, asümmeetriline koormus Mm, on riikidel ning te laiendasite seda küsimust ning rääkisite kolmest solidaarsuse võimalusest äh, vastavalt siis sellele koormuse asümmeetrilisusele. mind huvitaks mm, need järeldused, mille te tegite, et rahastamine ja rahastamise jagamine sellel puhul ei tuleks arvestada mitte ainult koormust ja võib-olla piiri pikkust, aga ka võimekust riikide puhul. ja mind huvitaks, kuidas ja milliste kriteeriumite järgi te selle paika panite ja kuidas te äh, võimekuse ehitamist tahaksite mõõta oma indikaatorite järgi uh,? The... et ükski kolleeg sotsiaaldemokraatidest või liberaaldemokraatidest ei soovi sõna ja palun rohelised siis. suur aitäh! Äh, tahaksin tänada ka äh, selle konverentsi äh, korraldajatele öelda aitäh, et selleks, et me saaksime äh, hea ülevaate. ma pidin tegelikult ise Strasbourgis olema, sest seal toimus hääletamine, aga äh, nüüd on meil jällegi väga hea võimalus tunnustada Tampere ülemkogu järeldusi, kakskümmend aastat on möödas, väga olulisi otsuseid tehti omal ajal, me oleksime pidanud tegelikult pagulaskonventsioonist kaugemale minema ja tähtis on ka, ka solidaarsus ja kolmandate riikide kodanikel peavad olema võrreldavad õigused Euroopa Liidu kodanike omadega ja nüüd on meil siis uued võimalused, sest Euroopa Liidul on uus komisjon ja ähm, meil on ka uus äh, asüülipakt tahaksin küsida tuleviku kohta, kas me peaksime uutele õigusaktidele rohkem tähelepanu pöörama või rõhutama pigem paremat jõustamist, ka praeguste reeglite paremat täitmist rõhutama rohkem. Äh, Dublini küsimuses olen natukene kõhklev, ühest küljest parem rakendamine on muidugi vajalik, aga teisest küljest on juba tehtud ka uusi ettepanekuid õigusaktideks. mis on siis kõige parem viis edasiminekuks? ja kui te räägite kolmandate riikide kodanike ja nende perede täiendavatest liikumisõigustest, siis kuidas neid, seda subsideerida ja siis veel tahaksin küsida välisdimensiooni kohta, härra De Bruyker rääkis ühisest seisukohast kolmandate riikidega. kuidas seda siis täpsustada, kuidas seda täpselt väljendada eh, ja kuidas see välja näeks, et meie oma välispoliitika vastab äh, inimõiguste nõudmistele ja kuidas äh, siis äh, riike vastutusele võtta, kui on tegemist rikkumisega, kas parem seire või riski hindamine või milliseid mõtteid teil oleks, tänan. suur aitäh, härra Trekk. ECR-i ED kuue ei ole esindatud praegu, kas on veel kolleege, kes sooviksid sõna võtta? härra Kolfot Tak for det. Det her emne, migration, indvandring... Er- Suur tänu. immigratsioon on äh, valijate jaoks üks kõige olulisemaid teemasid. immigratsioon paneb nad muretsema ja mina saan nendest aru. et kaks teemat, millest teie rääkisite, solidaarsus ja Schengeni äh, ala, need, need ka äh, huvitavad valijaid, aga räägime siis solidaarsusklauslist kui sellisest. mina, mina ei näe mingit solidaarsust. mina ei arva, et, et meil oleks mingi solidaarsus, kui ikkagi tõesti oleks siin solidaarsusega tegemist, siis üheltki riigilt tema solidaarseid või vabandust, suveräänseid õigusi ära ei võetaks. mina olen uhke, et olen taanlane Taani parlament on suveräänne, kui ta otsustab suuniste üle see, selle kohta, kes võib meie riiki elama tulla. Er kõigile ei saa anda ligipääsu meie riigile. see oli minu esimene punkt. teiseks, ma ei arva, et piirikontroll Euroopa Liidu sees oleks probleemiks, see on täiesti üllatav, et iga kord kui te piiri ületate, siis äh, te lähete jälle ühte riiki, kus kaitstakse oma riiki, kodanikud on uhked, et neil on oma riik, nad hoolivad oma riigist ja loomulikult ei lasta ükskõik keda sinna sisse. nii, muidugi äh, meil võiksid olla kvoodid, keda lubada sisse, keda mitte. aga kui riikidevahelisest piirikontrollist rääkida, siis mina selle eest küll võitleksin. proua Metsola, suur tänu, minul on natukene äh, kare hääl, aga mul on ikkagi mõned küsimused. kõigepealt ähm, lähtume sellest, mida me siin täna kuulsime, tagasisaatmine. kas te nõustuksite minuga ja minu kolleegidega, kes ütlevad, et selleks, et meil oleks äh, kõige hõlmav ja usaldusväärne rändepoliitika. kõik põhiõigused on tagatud ja eriti seoses uue Frontexi regulatsiooniga, mis allkirjastati hiljuti, et siis peaks ju eh, ka hakkama tõhusamalt tagasi saatma inimesi. meie arvates on ainus võimalus eh, rahvusvahelise kaitse andmiseks äh, see, kui äh, võideldakse inimkaubanduse vastu. meil peavad korralikud asüüliprotseduurid olema ja kui selle lõppu jõutakse ja siis äh, äh, negatiivne vastus antakse, siis tuleb inimest aidata oma koduriiki tagasi pöörduda. mida arvate teie, kuidas seda arvu nagu parandada nii äh, Euroopa Liidu poolelt selleks, et äh, soodustada tagasipöördumist ja ka suhetes kolmandate riikidega. esitan selle küsimuse äh, kõigile kolmele, kes täna siin meil külas on, me oleme juba kuus kuud oma uue mandaadi all töötanud, meil on uus Euroopa Komisjon, ootame õigusloomelisi ettepanekuid, aga meil on nii palju praegu veel nõukogus blokeeritud neid ettepanekuid ja millist nõu te annaksite meile selleks, et äh, asjad hakkaksid edasi liikuma. solidaarsus, nagu me sellest aru saame, äh, on üks asi, aga noh, meil on äh, igasuguseid vabadus, vabandusi olnud, et solidaarsus lihtsalt tähendab raha loopimist tuulde. mina olen maltalane, ma esitan Malta kodanikule selle küsimuse viimastel aastatel, kui me Euroopa Liidu liikmeks saime, äh, äh, tunneme, et meil on päris üksi jäetud ja me oleme siin tõesti väga suure vastutuse pidanud endale võtma äh, võrreldes nende suuremate liikmesriikidega ja nendega, kas ka, kes Vahemerest kaugemal on. tänan. suur aitäh kõikidele kolleegidele nende küsimuste eest. ja nüüd, kes soovib vastamisega alustada. hästi, härra Brücker alustab, kuna meil natukene on juba ajahäda käes, siis kui te suudate nelja minutiga vastu hakkama saada, siis oleks lihtsalt suurepärane. niisiis, esimene küsimus puudutas sori-, solidaarsuse vorme ja seda, missugused on raha jagamise kriteeriumite muutuste aluseks. Need kriteeriused, kriteeriumid, mida kasutatakse, need on need, mida ma teile tutvustasin, aga tegelikult riikide suutlikkust ei ole siiamaani arvesse võetud. SKT on asi, mida tuleb ka arvesse võtta ja sel juhul on meil teistsugune alus, et me saame anda tugevatele vähem ja nõrkadele liikmesriikidele rohkem raha. ühine seisukoht kolmandate riikide osas ja rikkumiste osas, siin me oleme väga konkreetsed oma seisukohtades kui mõelda näiteks sellele, mis toimub Liibüas ja selle ümbruses, siis seal on tegemist täiesti konkreetsete inimõiguste rikkumistega, seda võib arutada tehnilisest seisukohast lähtides, lähtudes, aga moraalsest ja poliitilisest seisukohast lähtudes ei ole siin mitte midagi vaielda. nii et probleem on lihtsalt selles, mida veel teha. see on muidugi keeruline ke küsimus, meie seisukohast põhimõtteliselt ei saa teha midagi niisugust, mis on inimõigustele kahjulik. seda lihtsalt ei saa teha. see on üks asi, aga mida peaks tegema, et olla et see asi oleks tõhusam. näiteks tuleks evakueerida need inimesed, kes on takerdunud Liibüasse äh, saata nad siis transiitriiki või ümber asustada Euroopa Liitu või saata nad päritoluriiki tagasi ja teine asi on see, et kin-, kinnipidamiskeskustele osas tuleb rakendada kontrolli nii palju kui vähegi võimalik, et saaks teada, mis seal tegelikult toimub. kui need asjad on tehtud, siis ei ole poliitikaga mitte mingisuguseid suuri probleeme, igatahes on need esimesed sammud, mida tuleks teha. nüüd tagasisaatmised. kuidas tagasisaatmisi tõhustada? ma olen üsna veendunud, et mitte keegi ei ütle, et meid ei huvita tagasisaatmised, et need ei pea olema tõhusad. loomulikult peavad, aga küsimus on see, et kuidas seda tagada. traditsioonilised vastused, millega me oleme siiamaani lagedale tulnud, ei toimi tegelikult. võib ju sõlmida tagasivõtulepinguid, aga need ei toimu eriti tõhusalt. seega me peame olema siin innovatiivsed ja jällegi nagu ka Dublini süsteemis üritama lähtuda sellest, mida sisserändajad tahavad. miks nad üldse tulid Euroopa Liidu, Liitu ja sellest lähtudes siis võib-olla esimesel paaril aastal ei ole see võimalik, aga üritada tagada see, et see asi, mida nad siia otsima tulid, oleks olemas, mitte et see oleks nüüd ideaalne lahendus, me peame igasuguseid lahendusi katsetama ja vaatama, sest muidu me ei jõua mitte kuskile. ja mis puudutab nüüd ettepanekuid, mis on äh, tehtud veel pooleli, siinkohal ma ütleksin, et jah, välja arvatud Dublin äh, neli ettepanek, mis tuli komisjonilt, selle osas oleme me seda meelt, äh, nagu ka kolleeg ütles, me oleme siis seda meelt, et et see ettepanek ei ole hea, see on halvem kui Dublin kolm. Äh, näiteks äh, Wikströmi ar aruanne parandab komisjoni äh, arvamust, aga see ei ole piisavalt hästi läbimõeldud ettepanek, nii et ma olen seda meelt, et me peame hakkama tegema otsast peale, kaaluma uusi viise ja võimalusi ning lähtuma tehtud uuringutest, et lõpuks siis mõõta, missugused on riikide erinevad koormused pagulaste vastuvõtul ja kuidas seda probleemi lahendada. suur aitäh teile, täpselt pidasite aja piirist kinni. proua de Sommer ma üritan ka sama kiiresti teha kui eelkõneleja. kuidas me peaksime paremini rakendama, oli küsimus ja nii nagu äh, proua Trikk väga mõistlikult nimetas, kõik sõltub seadusandlusest endast. kas me siis lähtume äh, Dublinist või mõne, mõnest muust äh, vormist, äh, mis võib-olla on natukene parem, igal juhul, kui miski asi võimaldab paremat rakendamist, siis me peame lähtuma alati sellest, et parem rakendamine on väga olulise tähtsuse, tähtsusega, me peame pöörama tähelepanu pikaajalise residentsuse direktiivile, selle lake-, rakendamisele, olemasolevate instrumentide paremale rakendamisele, sellepärast et kui me nende instrumentidega jälle täna otsast peale hakkame, siis on meil olemas niisugused instrumendid, mis tagavad tegelikult viletsama kaitse kui need, mis on juba paigas. Need valdkonnad aga, kus Euroopa Liidu seadusandlust veel ei ole, peaksime kaaluma uue seadusandluse väljatöötamust, näiteks kolmandate riikide si-, kodanike sisenemisõigused, nende kodanike siis, kes tulevad siia ettevõtlusprojektiga. mõned mõtted ka Taani kolleegi sõnavõtu kohta. siinkohal tõsi ta on, et arvestades seda, missugused on Euroopa Liidu rändepoliitika suunad olnud, siis siin on alati niisuguseid pingeid Euroopa Liidu pädevuste ja liikmesriikide pädevuste vahel, aga üks tähelepanek, mis on olulise tähtsusega, on ikkagi see, et väga sageli me leiame end olukorrast, kus riiklikud vastavad organisatsioonid ei ole enam suutelised äh, sisserände probleemiga tõhusalt ja piisavalt tegelema, sellepärast et rändest on saanud igati piiriülene nähtus. teisest küljest ei ole Euroopa Liidule alati antud piisavaid pädevusi, et nad saaksid teha seda, mida neilt oodatakse ning selle probleemi üldiseks lahenduseks oleks see, et me peaksime liikuma rohkem Euroopa Liidule õiguste andmise poole selles suunas ja sellest oleks kasu ka tegelikult riiklikule tase, tasandile, sellepärast et siis oleks võimalik ühiselt korraldada erinevate piiriüleste probleemide lahendamist, kui me jääme eraldi tegutsema liikmesriikide siseselt, siis on meil veidike keerulisem see olukord. mis puudutab äh, piirikontrolli, siis loomulikult seda tuleb tõhustada ja viimased aastad tegelikult on näidanud, et enamik Euroopa kodanikke peab liikumisõigust oluliselt tähtsamaks kui äh, ja siinkohal ma olen nõus teiega, et tegelikult ka Euroopa seisukohast lähtudes piirikontrollid on head asjad. suur aitäh ja nüüd härra Paarlund lõpp lõpuks ka teile sõna. suur aitäh teile, ka paar üldist kiiret kommentaari. kolleegid on juba konkreetsemad ära teinud. praegusel hetkel on meil suurepärane positsioon ja samuti suurepärane aeg. uus komisjon astus just täna ametisse. ühesõnaga on suurepärane aeg taaskäivitada läbirääkimised. ja ma teeksin ettepaneku et nüüd Soome eesistumise aeg lõpeb küll peagi ära, aga järgmised eesistujad Horvaatia ja Saksamaa alu-, alustaksid juba konsultatiivmenetlust, et nende väga problemaatiliste teemadega edasi liikuda. ja nüüd, kui komisjon on teatanud, et nad töötavad uue rände ja asüülipaketi kallal, siis tõesti äh, tulevased eesistujad ja komisjon peaksid ühiselt äh, pidama arutelusid, et äh, jõuda ühistele järeldustele, niisugustele, mis rahuldavad ka liikmesriike. suurepärane, fantastiline, aitäh meie kõikidele tänastele kõnelejatele, suur aitäh ka selle publikatsiooni eest, mis on juba olemas libe koduleheküljel internetis. suur aitäh teile veel ükskord sellest on kindlasti suur abi meie edasiste kuude jooksul toimuvas töös. suur aitäh! hüva, nüüd me läheme edasi päevakorrapunkti juurde number neli, mis räägib Euroopa Liidu sisemistest, seesmistest kohustustest Euroopa Liidu pagulasfoorumit silmas pidades. vahetame nüüd ära kõnelejad siin laua taga. nüüd toimub meil siis arutelu Euroopa Liidu kohustuste osas kolmanda globaalse pagulasfoorumi raames, mis toimub kolmteist kuni seitseteist detsember. toa ja libe komisjon saadavad sinna oma delegatsioonid, kaheksaliikmeline delegatsioon saadetakse sinna. me oleme selles küsimuses juba arutanud Foorumi UNHCR-i direktori härra Endresega ja täna on meil siin mõned kõnelejad. esimesena kuuleme härra Michael Schotterit, kes on Home peadirektoraadist rände, kaitse ja viisa direktor ning äh, ta räägib peamiselt ümberasutamisest. seejärel on meil siin ka proua Im-, Imogen Sütberi, kes on äh, E, Euroopa Rahvusvahelise Päästekomitee poliitika ja toetuse direktor ning e, kes e, siis räägib meile vastavatest vabaühendustest, nende tegevustest ja nende ühisest seisukohast, mis võeti vastu kolmekümne esimesel oktoobril praegusel aastal kahekümne teise organisatsiooni poolt. härra Schotter, palun suur aitäh võimaluse eest siin rääkida ja vahetada mõtteid Euroopa Liidu sisemistest kohustustest, eelseisva globaalse pagulasfoorumi osas alustaksin sellest, et rõhutan, et see foorum on esimene verstapost kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta globaalse rändepaketi rakendamisel ning selles globaalses rändepaketis sisalduvad tegevused on osaliselt juba Euroopa rändekava raames rakendust leidnud koostöös välispartneritega, samuti Euroopa Liidu humanitaar- ja arengukoostöö raamistikes. nii nagu komisjon juba kaheteistkümnendal novembril libekomis-, komisjonile teatas, siis on komisjon kaasatud eriti neljas olulises grupis esiteks äh, koormuse jagamine liikmesriikide vaheks, vahel siis äh, koolitus, seejärel elatis ja töökohad ning lõpuks lahendused ning tegelikult meie vastavad teenistused juba valmistuvad meie osavõtuks. meie arvates on väga olulise tähtsusega see, et esimesel foorumil näitaks Euroopa Liit end tõesti väga-väga tugevast küljest. meil on väga oluline näidata, et me oleme jätkuvalt väga kaasatud sellesse küsimusse, et me peame silmas vajadust ümberasustamise järele ja samuti pagulaste õigustest kinnipidamise järele ning see kõik seisab ka Rahvusvahelise Päästekomitee ühises seisukohas, nii et sellest seisukohast lähtudes paistab kõik väga hästi. seal foorumil hakkavad meie Euroopa Liidu institutsioonid demonstreerima oma toetust ja osalist kaasatust eelkõige just ümberasustamisse, mis on väga olulise tähtsusega teema. ma tervitan ka asjaolu, et väga paljud parlamendisaadikud osalevad seal foorumil. ma loodan, et me suudame edastada tugeva ja sidusa sõnumi Euroopa Liidu olulise rolli kohta selles valdkonnas, mitte ainult peamise doonorina, vaid ka pea, peamise osalejana, kes kes tegeleb ja muudab globaalset ümberasustusfoorumit, ühest küljest muutes selle keerukamaks, aga teisest küljest, kui e-, Euroopa Liit näitab, et Euroopa Liidu roll on selles valdkonnas suurenenud. Euroopa Liit hakkab rohkem osalema ümberasustamises kui siiamaani, tema roll on jätkuvalt järk-järgult kasvanud. mõned rahvusvahelised partnerid on natukene tagasi tõmbunud, aga muuhulgas me peegeldame oma seisukohtadega ka seda, kui oluliseks me peame ümberasustamist. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kolmkümmend viis protsenti üle, rahvusvaheliselt ümber asustatud kes saabusid Euroopa Liitu oli kolmkümmend viis protsenti, kaks tuhat kaheksateist nelikümmend üks protsenti ja ma võin teile kinnitada, et uued äh, kohustused on niisugused, et need äh, protsentuaalsed näitajad suurenevad, samal ajal me pühendume veelgi tõsisemalt ümberasustamisele kui varem. see on asi, mida tahan kindlasti toonitada. Euroopa Liidu jaoks on ümberasustamine oluline, sest et see on äh, alternatiiviks nendele ohtlikele teekondadele, mida sisserändajad ette võtavad ja samamoodi näitamaks Euroopa Liidu pühendumist sõjapõgenike vastuvõtmisele. ma rõhutan veel ükskord, et ümberasustamine on võtmetähtsusega teema ja eelseisvate mandaatide jooksul see ilmselt üha suureneb. ma tahaksin siin viidata ka sellele, mida siiamaani on juba tehtud enam kui kuuskümmend viis tuhat haavatavat sisserändajat on ümber paigat-, paigutatud Euroopa Liidu skeemi raames. meil on ka uus skeem, mis algas kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja lõpeb kaks tuhat üheksateist detsember, seitsekümmend kaheksa protsenti selle eesmärkidest on siiamaani juba täidetud, skeem ei ole veel päris lõpule jõudnud, see lõpeb detsembris paljud liikmesriigid on tegelikult juba oma lubaduse saja protsendi osalis-, osalt täitnud, päris kõik veel mitte, see inimestena tähendab nelikümmend üks tuhat inimest, Türgis, Jordaanias, samuti Vaheme, Vahemere keskrände kaudu. konkreetset tähelepanu on pööratud Liibüa pagulaste olukorrale, Euroopa Liit on rahastanud nende olukorra parandamist, nii et neli tuhat nelisada nelikümmend kolm pagulast on selle alusel Liibüast välja toodud. ümber asustatud on neist üle, üle kahe tuhande eh, emergency crisis mehhanismi arusel ja, ja üle tuhande viiesaja nendest on siis ümber asustatud Euroopa Liidu liikmesriikidesse. tuleb li nimetada ka seda, et kaheksasada neist evakueeriti otse Liibüast Itaaliasse. kui me nüüd vaatame tulevikku, sellepärast et see ei peaks sugugi lõppema kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, siis ümberasustamine on meie rände kavas jätkuvalt väga olulisel kohal ning kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on ette nähtud uus skeem, kus liikmesriigid on ette nähtud enam kui kolmkümmend tuhat kohtu ning see kohta ning see näitab olulist Euroopa Liidu ümberasustamisvõimekuse kasvamist. see on oluline, kuna üleilmsed ümberasustamise nõudmised on suured ja vajavad tõsist reageerimist. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on näidanud suurt pühendumist ning tõesti on võtnud üleilmsel tasandil ümberasustamise vallas endale juhi rolli. vaadates kahe tuhande kahekümnenda aasta skeemi, pöörame peamiselt tähelepanu samadele geograaf-, geograafilistele piirkondadele, näiteks Süüria, ja loomulikult pakume ka eriolukorra ümberasustamise kohti. me jätkuvalt jätkame ka ümberasustamise rahastamist, lisaks ümberasustamisele vaadatakse ka võimalusi täiendavate, eh, täiendavate teede järele, kuidas tulla Euroopa Liitu, humanitaarabiskeemid ja nii edasi. mis puudutab operatiivabi, siis me jätkuvalt anname liikmesriikidele jooksvalt operatiivabi, et toetada näiteks eh, pagulaste ametit ja nii edasi, samuti sadamaid Istanbulis. kui ma nüüd tohiksin ka heita pilgu tulevikku, mitte küll kaugesse, vaid lähitulevikku, siis me pöördume selle poole, pöördume ettepanekuga rakendada kiiresti ja tõhusalt Euroopa Liidu pagulus, pagulasraamistik ja samuti me soovime niipea kui võimalik jätkata arutelusid nii parlamendi kui nõukoguga kõikidel nendel teemadel. meil on tarvis vahendeid, et Euroopa Liit saaks luua stabiilsema ja rahulikuma raamistiku selleks. suur aitäh, nende sõnadega lõpetan. suur tänu vaatamast äh, praegusesse minevikku ja tulevikku. kaheksaks minutiks annan nüüd järgmisele kõnelejale sõna Äh, suur aitäh, mm, teen lühidalt. alustan äh, meie organisatsiooni kirjeldusest äh, nende jaoks, kes ei tea, kes me täpselt oleme, oleme üleilmne humanitaarorganisatsioon, töötame üleilmselt neljakümnes riigis ning äh, pakkuma otsest äh, toetust äh, nendele rahvastele, kes on konfliktist ja kriisist räsitud nii seda üleelamiseks kui ka omaenda elu üle kontrolli taastamiseks. meil on ka kümneid aastaid kogemust USA-s, nähes mündi teist poolt, töötame koos nende pagulastega, kes on ümber asustatud nendest riikidest, kus kriis on neil tabanud. Mm, me aitame neil kohaneda, õppida keelt eh, ning endaga ise toime tulla. ja me pakume ka tehnilist abi ja toetust Euroopa sees samuti, eh, toetame eh, kohalikke organisatsioone, kes aitavad pagulasi ümber asustada. me näeme seda, kuivõrd palju saab kasu tuua ümberasustamine nii pagulasele endale kui ka vastuvõtvale kogukonnale ja ühiskonnale, kuhu nad viiakse paraku näeme me, et ümberasustamine on valdkond, kus Euroopa Liit saaks rohkem teha ja tal oleks ka rohkemat võita sellest. nii et me tunnustame väga eh, samm-sammulisi eh, arvude kasvamisi viimasel ajal, eh, positiivsed sammud, mille tõi esile Michel Schotter. me arvame, et üleilmne pagulasfoorum on Euroopa Liidu jaoks oluline võimalus poliitiliste signaalide väljasaatmiseks ning ka äh, poliitilist tahet rõhutada selles valdkonnas. nii nagu härra Schotter ütles, äh, on siin ikkagi mitmeid valdkondi, kus äh, nii ÜRO pagulaste ülemaailmaliku amet kui ka teised organisatsioonid on andmas lubadusi ülemaailmse pagulasfoorumi raames. üks on toimetuleku ja elu ja töö äh, võimaluste leidmine, äh, aga vabakonnaorganisatsioonid äh, ka kakskümmend kolm, kes on liitunud ning toovad välja kollektiivse avalduse ka oma panustest ja me tahaksime näha ka, et Euroopa Liit panustaks selles väga olulises foorumis ülemaailmne pagulasfoorum annab võimaluse mitte ainult vaadata üle need asjad, mille osas on edusamme tehtud, aga et ka üleilmsed juhid, sealhulgas Euroopa Liidu äh, otsustajad, on valmis äh, rahvusvahelist rändelepet toetama. pagulaste arv äh, on tugevalt kasvutendentsis, aga samuti me näeme, et ümberasustamise arvud pigem vähenevad, eriti just ÜRO, USA-s, vabandust, ja ka Euroopa Liidus isegi allapoole kahe tuhande neljateistkümnenda aasta arve Äh, vastuvõtvad ühiskonnad on äh, just arenenud maailmas, äh, kes võtavad üleilmselt pagulasi kõige rohkem vastu ning me peame olema usaldusväärne humanitaartoetaja. Mm, komisjon on kolmkümmend tuhat inimest lubanud vastu võtta liikmesriikide lubadustega ja abiga, siis viisteist liikmesriiki on sellesse panustamas aga äh, selleks, et üleilmset solidaarsust jagada äh, kõige haavatavamatele äh, pagulastele, on kolm valdkonda, kus meie tahaksime näha selget pühendumust. esiteks kutsume me üles Euroopa Komisjoni töötama liikmesriikidega koos, et lubama kollektiivselt ümberasutamiskava aastaks kaks tuhat kakskümmend ülemaailmsel pagulasfoorumil ning pühenduma ka jätkuva ja kestliku ümberpaig-, asutamise numbrite kasvuni me kutsume üles kakssada viiskümmend tuhat pagulast asutama ümber aastaks kaks tuhat kakskümmend viis Euroopa Liitu, mis näitab, et me oleme tõsiselt võtmas seda, et üleilmset rend-, rändelepet rakendada ning äh, minema kaugemale ka poliitilistest avaldustest. kolmkümmend tuhat ümberpaigutus, ümberasutuskohta äh, on ainult äh, kaks protsenti nelja koma neljakümne neljast miljonist inimesest, kes aastal kaks tuhat kakskümmend ümberasutamist vajavad, kaks tuhat kakskümmend viis aastal on ümberpaigutatavad kakssada viiskümmend tuhat pagulast ainult, ainult seitseteist protsenti maailma sellisest vajadusest ja meie arust ÜRO, Euroopa Liidu SKT võimaldaks selliseid ümberpaigutusi muidugi ümberasustamine sellisel määral ei saa olla piisav ja liikmesriigid peavad ka laiendama äh, täiendavaid äh, abivõimalusi, nii nagu eelmises ettekandes välja toodi, sealhulgas humanitaarmissioonid, humanitaarviisad äh, ning ka perede taasühendamine. teiseks kutsume üles komisjoni liikmesriike tagamas, et need kohad, mis on lubatud, on ka kalendriaastas rakendatud ja neid ei kasutata selleks, et Äh, neid numbreid järgmisel äh, perioodil uuesti välja äh, käia. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend need arvud, mis me oleme ette pannud, on tegelikult väiksem, kui see viimase kahe aasta jooksul oleme siin näinud tegevat. oluline on ka Euroopa Liidu ümberasustamise progressi näha, sellepärast et ajakava on erinev ja me loodame, et äh, läbipaistev seiremehhanism on üks asi, mis selleni viiks. kutsume üles liikmesriike äh, paremini äh, agregeerima andmeid, nii et me näeme, millal pagulane jõuab riiki, millise tee läbi ja milline on temale antud kaitsestaatus ja loomulikult iga staatusega on seotud ka omad õigused, mis erinevad ja kolmandaks me kutsume üles Euroopa Liitu aru saama, et ümberasustamine on humanitaarinstrument, mille eesmärk on tagada, et Äh, ohutu kohale jäävad kõige haavatavamad inimesed. ja ümberasutamist on vaja pakkuda äh, vajadusepõhiselt, äh, mitte kasutamaks seda motivaatorina, kes nendele riikidele, kolmandatele riikidele, kes osalevad piirikontrollis ja halduses. oluline on näidata üles panustamist ümberasustamisse, mis on võrdse koorma võtmise üks aluseid, et kõige haavatavamad inimesed saaksid kaitset rohkem äh, on vaja just äh, saabumisjärgselt abi ja tuge, me näeme USA ja Euroopa kogemuselt, et äh, ümberasustamine saab olla mõlemale osapoolele, saabujatele ja vastuvõtjatele edukas siis, kui ressursse ja planeerimist mm, on selleks ette nähtud, et äh, kogukond oleks vastuvõttev ja et pagulasi integreeritakse. just need kohalikud omavalitsused ja linnad peaksid olema ka kaasatud, kes tahavad võtta pagulasi vastu ja see on ka kohaliku arengu vaatenurgast äh, väga kasulik. tahaksin lõpetada omapoolse kutsu, üleskutsega komisjonile, et meil on vaja kiiresti uut äh, tegevuskava meie pagulaste integreerimiseks, kes juba Euroopa Liidu sees on, aitäh! aitäh, ütleb esimees, aitäh, et jagasite seda infot meiega. teeme küsimuste ringi praegu ja kolleegid, alustame nende liikmetega, kes on Euroopa Liidu Parlamendi delegatsiooni osa kõigepealt üleilmsel pagulasfoorumil ja siis tuleme teiste juurde tagasi. aga proua Dupont, palun, ja Rahvapartei nimel jah, suur aitäh teile, härra äh, Schotter ja proua Sutberi äh, selle ülevaate eest äh, ning ka selle eest, et ütlesite, milline peaks olema Euroopa Liidu eesmärk sellel konverentsil. Mm, härra mm, Schotter, tuleksin ühe küsimuse juurde tagasi, tegemist on ülemaailmse pagulasfoorumiga. ja te mõlemad oma sissejuhatuses ka ütlesite, et tegemist on äh, traditsiooniliste riikidega, kes on oma vastuvõtuarve tegelikult kärpinud, USA-ga alustasite. kuidas me saame eh, need riigid jälle tagasi pardale tõmmata, et nad eh, üleilmselt oma vastutuskoormat kannaksid ja et see osutuks edukaks, see ümberpaigutamine? proua Björk, palun järgnevalt. suur tänu, aitäh komisjonile ja aitäh ka pagulasfoorumi äh, esindajatele ja vabakonna organisatsioonide koalitsioonile. ma olen ümberasustamise õigusloome Äh, osa, olen raportööriks ja äh, väga hea meel on mul tõdeda, et äh, oleks hea meel, kui asjad jääksid nii, nagu nad praegu kokku lepitud. tegelikult on Foorumi näol tegemist väga olulise üritusega, sellepärast et esimest korda me tegelikult vaatame, mis on saanud rahvusvahelistest kokkulepetest selles kontekstis ja saame ka vaadata, millist rolli Euroopa selles võtab mängida. Te kordasite sedasama, mida meiegi mõtleme, et meil on vaja rohkem ümberasustamise võimalusi ja et meil on vaja ka rohkem äh, erinevaid äh, teisi viise, äh, kuidas siia tuua ja ümberasu-, asustamine ei asenda õiguslik pikk teid Euroopasse saabumiseks või ei asenda ka seda, et tegelikult fakt on, et inimesed saabuvad ja järjest ja meil on vaja paremat asüülimenetlust ning väärikaid vastuvõtutingimusi Euroopasse ning mitte seda olukorda, mida me praegu näeme Kreekas või ka idapiirile Horvaatiasse. nii et me peame aru saama, kust me oleme läinud edasi ja kus on puudujäägid. ja parlamendi positsioon algselt oli lähedasem sellele, mida vabakonna organisatsioonid üles kutsusid, et rohkem oleks kohti ja meie küsisime parlamendilt ka äh, humanitaarse loomuga Äh, vastuvõtuküsimused, äh, mis ei ole siis tingimuslikkuse näitamine, kui me räägime kolmandate riikidega. ja loomulikult ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet mängib siin keskset rolli. Äh, kuidas rahvusvahelist õigust austada ja ÜRO vastavale ametile anda võimalus seda ellu kutsuda. nii et aeg on tegutseda, lõpetada suurte sõnade tegemine ja mitmeaastane plaan on vaja teha oma lubaduste kohta ning äh, see on raske, enne kui raamistik on paigas, aga ma arvan, et üldine eesmärk peab olema olemas. ja see on ka parim võimalus äh, need riigid, kes on äh, vähendanud arve, loomulikult USA on siin mm, väga suur Äh, nende hulgas, et tagada, kuidas minna edasi nendes tingimustes. aitäh teile osaluse eest ja aitäh võimaluse eest ka meil leppida kokku nendes küsimustes, aitäh! suur tänu, Pratrek! vabandage, härra Karem on ka siin, tema on äh, ülemaailmse pagulasfoorumi delegatsiooni liige, aga no ma ei tea, kumb esimesena nüüd sõna saab no rohelistel on vaja sisekoordineerimist, aga kes siis sõna soovib? nii. Äh, palun siis. jah, kui lubate, mul on mõned lühikesed küsimused. me rääkisime ümberasustamisest, see on äh, eluliselt tähtis äh, selle pagulaskompakti puhul, aga me peame ka regioonides midagi enamat ära ette võtma ja mida Euroopa Liit saaks teha selleks, et toetada regiooni riike, kes vastu võtavad nii paljusid pagulasi. Te rääkisite Liibüa evakueerimisest. Eh, nii palju, kui mina tean, on praegu nii, et inimesed on nendes pagulaskeskustes eh, kinni need, kes said pagulasstaatuse, neid ei saa eh, ümber asustada, sellepärast et Euroopa Liidu liikmesriikides lihtsalt ei ole kohta nende jaoks, võib-olla Vrošot oskab midagi öelda, ja kes üldse kvalifitseerub eh, ümberasustamiseks, kuidas komisjon saab tagada selle, et kõige haavatavamad tõesti saab ümber asustatud, mitte need, kes soovivad mingisuguseid, eh, kellel on mingisugused majandusperspektiivid või siis võib-olla peaks näiteks perekondi ühendama nende Euroopa Liidus äh, elavate liikmetega. ja äh, veel koostöö rändealal kolmandate riikidega, see küsimus on proua Sudberyle, milline on tegelikult Euroopa Komisjoni seisukoht selles küsimuses, eriti kui me arvestame seda, et tuleb nüüd kõige haavatavamatele keskenduda seega pagulastele, mitte nendele riikidele, kus nad asuvad. suur aitäh, härra Traik ja nüüd äh, proua Keller, Renew. suur tänu. Äh, suur aitäh selle äh, tutvustuse eest. tulge, tulge ikka ja jälle libe komisjoni see on tõenduseks selle kohta, et meie komisjoni jaoks on pagulasküsimused väga-väga olulised ja nende inimeste saatus. nüüd äh, ma tahaksin küsida, kuidas see ümberasustamine kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal võiks, äh, äh, võiks välja näha ja, ja mis sellest tulevikus saab, millised on perspektiivid, tuleviku väljakutsed võib-olla teile, härra Schotter ja teile, proua Sõdberi ka. teine küsimus, me hääletasime enamuse toetusel uue komisjoni ametisse ja nüüd on komisjonis mitu inimest, volinikku, asepresidenti, kes vastutavad rände eest, aga kuidas paremini Euroopa Liidu tööd koordineerida, kes siis peaks olema see põhiline koordineeriv Joseph Borrell või härra Chinas või, või keegi teine? tänan suur aitäh. aitäh kõikidele kolleegidele, kes sõnavõtjate nimekirjas olid. ma annaksin teile nüüd kummalegi viis minutit äh, vastuseks ja alustame härra Schotterist ja siis proua Sotberi. Äh, nagu alati, püüan alati kõigile küsimustele vastata, et annan endast parima. Teie, proua Dupont esitasite väga õigustatud küsimuse, aga ma ei ole päris kindel, kuidas selle vastata. kuidas rahvusvahelisi partnereid kaasata meie tegevusse? me peame ise äh, eeskuju näitama teistele ja siis surve teiste tegijate poolt on ka olemas. varem on niimoodi olnud, et rahvusvahelised partnerid olid kunagi väga aktiivsed ja ümberasustamise küsimuses on neil väga oluline roll, kui arve vaadata. võib-olla olukord tulevikus muutub, aga vajadused muidugi on olemas, pole kuhugile kadunud ja eh, praegu vastaksin siis niimoodi teile. proua Björkile vastuseks, jah Äh, rääkisite prioriteetsest valdkonnast, millestki, mida rõhutati ka äh, suunistes, mille Euroopa Komisjoni president, kui ta ametisse valiti, esitas. Mm, juriidiline äh, osa on muidugi tähtis, tuleb leida võimalusi humanitaarkaitseks, aga seda tuleb pakkuda korralikult, mitte mingisuguste tagauste kaudu ja äh, ma arvan, et äh, teema on oluline ja isegi lausa prioriteetne äh, omal alal ja ülemaailmne pagulasfoorum kindlasti aitab seda ka esile tõsta, seda teemat. nõustun väga sellega, et ümberasustamine on osa laiemast üldisest lähenemisest meil peaks ka sise-eeskirjade reform läbi viidama ja seda äh, kõigis mõõtmetes, äh, nüüd kui mitmeaastasest kavast rääkida, siis see annab kindlasti rohkem selgust tuleviku suhtes. Euroopa Komisjon on kavandanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, eraldi tegevuskava meie mitmeaastane finantsraamistik hakkab lõppema ja kaks tuhat kakskümmend äh, on siis äh, äh, nagu erandlik aasta. varem võeti ikkagi töö ette mitmeks aastaks ja nüüd, kui proua Kerele vastata järgmiste väljakutsete kohta, siis kõige suurem väljakutse ongi järgnevalt järgmine mitmeaastane finantsraamistik me oleme ette näinud kümme tuhat eurot ümberasustatava inimese kohta ja see on väga oluline summa ning me tahaksime selles suhtes selgust saada, kui järgmine finantsraamistik vastu võetakse. me tahame kavandada ju oma tööd mitmeaastaste plaanidega. nüüd härra või proua Striksi küsimus oli ka väga oluline, nimelt kuidas luua äh, finants toetuse laiem raamistik, et kolmandate riikide partnereid nagu mitmest allikast toetada, kui nad koostööd teevad ja siis on meil võimalus regioonist neid aidata. kui räägime nendest pagulastest, kes on kuhugile keskustesse kinni jäänud või pidama jäänud, siis ma saan aru, te rääkisite Liibüast. tegelikult neid keskusi hakatakse kinni panema, neid Euroopa Liidu äh, keskusi ja me tahaksime nüüd rahvusvaheliste partneritega koostööd teha selleks, et nendest keskustest inimesi välja viia ja äh, tõesti evakueerida nad sealt Liibüast ja see, äh, meil on selline erakorraline transiitmehhanism mis võiks ju kiiremini toimida, aga me oleme juba julgustavaid märke näinud selle kohta, mis on toimunud Rwandas näiteks. Nigeriga koos otsitakse lahendust ja me tõesti e, püüame inimesi Liibüast välja viia ja siis vaatame, kuidas neid ümber asustada. Mm, kuidas seda teha Euroopa Liidus? ma tahaksin täpsustada härra esimees, võib-olla ma ei rääkinud päris selgelt, ma rääkisin nendest, kes Nigeris on keskustesse eh, eh, nii-öelda pidama jäänud, aga nad on evakueeritud, aga Euroopa Liit ei ole eriti pakkunud neile kohta ja nüüd ei teagi, kuhu nad, kuhu neid viia, sest nad on Liibüasse nüüd jäänud. jah, kui lubate, siis tõesti eh, nende ümberasustamise taotluste läbivaatamine on mõnikord väga keeruline. me teeme ju koostööd rahvusvaheliste partneritega ja tuleb ka detaile arvestada. ma ei arva, et liikmesriikide poolne toetus oleks ebapiisav, ei. küsimus on pigem sellest äh, töötlemise etapis mis äh, nagu venitab protsessi. Äh, me teeme koostööd rahvusvaheliste partneritega, aga ma ei arva, et äh, neid ümberasustamispakkumisi Euroopa Liidu poolt ei ole sugugi vähe. lihtsalt tuleb isikud identifitseerida, dokumendid läbi vaadata, see kõik võtab aega. loomulikult me tahaksime, et asjad läheksid kiiremini. ja nüüd ma tean, et aeg hakkab lõppema, aga see rahvusvaheline kaitse on ka oluline küsimus. Te rääkisite just sellest kaitsest siin. keegi ei vaidlusta seda. meie, arvestades neid arve, mis nüüd all aina kasvavad, siis on rahvusvahelise kaitse element ju lahutamatult seotud kogu selle äh, ümberasustamisega, mida garanteerib näiteks äh, ÜRO pagulaste ülemvolinik ja nii edasi. praegu on meie prioriteedid täies kooskõlas ÜRO pagulaste ülemvoliniku äh, prioriteetiga Türgi, Liibanon, Vahemere keskosa, see kõik on väga oluline loomulikult ka Nigeri ja Rwanda kontekstis me tahame sellist äh, laiemat, äh, kõikehõlmavat lähenemist, äh, aga ikkagi see kaitse on ümberasustamise põhielement. ja nüüd ma arvan, et ma olen piisavalt rääkinud, tänan. väga põhjalik vastus, aitäh teile ja lõpuks proua Saatberry aitäh, ma arvan, et äh, mul ei olegi nii palju aega vaja, arvestades äh, seda, et palju küsimusi oli just Euroopa Komisjonile suunatud, aga tõesti puudutaksin mm, neid muid küsimusi. kõigepealt, äh, kuidas jälle need endised ümberasustamise riigid kaasata? ma arvan, et siin on poliitilisi põhjuseid, minu USA kolleegid teevad tõsist koostööd või selle nimel, et et ähm, just kohalikul tasandil mõistetaks äh, probleemi, aga kahju on sellest, et kaheksateist tuhat on see maksimaalne arv, selleks aastaks see on oluline vähenemine võrreldes varasemate aastatega. lõppude lõpuks kolleegid olid isegi rahul, et, et lubati kaheksateist tuhat, kui sada kümme tuhat varemalt ümber asustati endise USA administratsiooni poolt, siis äh, siin on ikka tohutu tohutu vahe ja, ja nüüd vaadatakse maailmas Euroopa Liidu poole, oodatakse julgemaid samme ja nüüd tõesti äh, oluline on mm, nende, äh, on töö nende perekondadega, keda, kellele lubati, et neid võetakse vastu USA-s, sest nüüd neile ei anta seda ligipääsu ja äh, ma ei, nüüd tegelikult on hea, kui inimesed on peaaegu kaks aastat saanud ette valmistuda eh, selleks, et ümber eh, asuda, aga kui öeldakse neile seda kohta ei ole neile, siis see on muidugi eh, täiesti katastroofiline. kuidas see inimestele mõjub, see on päris hirmus ja me näeme kui vähe tegelikult ähm, me peaksime vastu võtma, kui iga Euroopa Liidu liikmesriik lubaks äh, äh, kedagigi äh, vastu võtta. ma arvan, et me peaksimegi nüüd me liikmesriikidega koostööd tegema, ju-, julgustama omavalitsusi vastuvõtuplaanid läbi vaatama ja andma julgemaid lubadusi. Uh, financial nüüd äh, milliseid rahasüste saaks Euroopa Liit teha? me oleme nüüd äh, rääkinud siin erinevatest aspektidest, Euroopa Liidu rahastamine on muutunud sõltuvalt rände, äh, rändeteedest, marsruutidest. tegelikult on see täiesti täiesti äh, pöördumatu protsess, see ränne, inimesed ikkagi äh, rändavad. Äh, me oleme nüüd püüdnud mitte peatada neid, vaid luua pigem paremaid tingimusi, et inimestel oleks oma kodukohast parem võimalus tööd ja, ja ja ka katust pea kohale leida seega meie lähenemine peab olema palju terviklikum. väga lõbut. Äh, millised on meie põhiväljakutsed? noh, ikkagi inimeste arvu kasv ja, äh, ja vastuvõtmiseks pakutavate kohtade arv, need on väga erinevad. me näeme Liibüas äh, täiesti selgelt, mida see tähendab inimeste jaoks, keda ei viida Liibüast välja keda ei suudeta välja viia. muidugi Euroopa Liit püüab evakueerida inimesi kinnipidamiskeskustest, aga e, meie, meie jõupingutused on tõesti veetilk ookeanis, väga palju inimesi ikka veel ootab abi. meil on vaja ühest küljest e, seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid e, suhtuksid ka vastutustundlikult äh, spontaansetele saabumistele väljaspoolt. ümberasustamisvõimalusi alati ei ole. me tahaksime, et protseduure kiirendataks ja süsteeme lihtsustataks, et tõesti äh, kui lubatakse kedagi vastu võtta, siis seda ka tehakse ja tehakse paremini, muidugi rahvusvahelistel organisatsioonidel ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametil on ressursse selleks, aga Euroopa Liidu raamistik on ka ühtsed ühtlustatud protseduurid äh, paika pannud, mida siis kasutada, et asjad paremini liiguksid ja sellepärast ongi vaja, äh, et meil oleks selline ühtne Euroopa Liidu ümberasustamise raamistik. ja siis veel, mida Euroopa Liit võiks teha selleks, et väljakutsetele vastu seista et äh, Euroopa Liit äh, peab tegelema ka nende pagulaste ja asüülitaotlejatega, kes juba asuvad Euroopa Liidus, leida nendele tööd, peavarju. Äh, kui me nüüd pagulasfoorumis palume, et oleks parem, kui juriidilised takistused ära võetaks, et inimestel oleks kergem, siis noh, tuleb vaadata, millised, millised barjäärid tegelikult meil liikmesriikides esinevad, kuidas äh, on inimestel ligipääs tööle takistatud, tegelikult see on esimene meie ülesanne. Äh, muidugi mm, on väga raske vaadata lõuna poole ja öelda, et äh, kaotage need takistused, kui me ise seda ei tee. tänan. Thank you, thank you both very much. suur aitäh teile mõlemale me ootame loomulikult huviga nende arutelude jätkumist nii eh, seitseteist, kaheksateist detsember eh, globaalsel pagulasfoorumil kui Euroopa Liidu delegatsioonides. igal juhul jätk-, ootame me ka selle operatsiooni jätkumist suur,. suur-suur aitäh teile! okei okay,, kolleeg, then we move. nii, kolleegid, viies päevakorrapunkt mis kujutab endast arvamuste vahetust Antonio Vitorinoga, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni peadirektoriga. niisiis, härra Vitorino, palun teid siia poodiumile. kallid kolleegid, mul on hea meel tutv-, võtta vastu meie komisjonis härra Vitorinot, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni peadirektorit, see on siin, see on esimene kord, kui ta meie juurde tuleb pärast seda, kui ta määrati eelmise aasta juunis sinna ametisse. mul on ka rõõm teile teatada, et härra Vitorino oli libekomisjoni juhataja üheksakümne teisest üheksakümne neljanda aastani, nii et mul on eriti suur rõõm seda poodiumit teiega jagada. libekomisjonil on alati olnud korrapärased regulaarsed suhted IMO esindajatega viimasel ajal eelkõige just Liibüa olukorda arutades. täna ootame me huviga arutelu teiega erinevatel teemadel, mis mõlemale poolele huvi pakuvad, eelkõige just Euroopa Liidu asüüli- ja rändepoliitika ja teiepoolselt tahaksime eriti kuulda terviklikku lähenemist rändele, tulevasi probleeme, tulevasi väljakutseid, samuti teie strateegilist nägemust aastateks kaks tuhat üheksateist kuni kakskümmend kolm. ma ootan väga suure huviga teie värsket panust meie arutelusse uue ametiaja kohta. nüüd ma annan teile umbes viieteistkümneks minutiks sõna ja pärast seda viiteist minutit saavad kolleegid küsimusi esitada. palun, härra Vitorino. tere päevast, ütleb härra Vitorino. suur aitäh, et te mind siia kutsusite. mul on väga suur rõõm olla uuesti siin libe komisjonis nüüd kolmandas, kolmandas ametis. tõsi ta on, kakskümmend viis aastat tagasi tõepoolest, eelmisel sajandil oli mul suur rõõm siin istuda ja siis ma istusin natukene kaugemal Euroopa Komisjonis ja nüüd ma olen siis teie juurde tulnud IOM-i peadirektoriga. alustan sellest, et ütlen, et selle aasta jooksul oli rahv, oli globaalne sisserändajate hulk umbes kaks koma viis protsenti kogu maailma rahvastikust. sajandi algusest alates on rahvusvaheliste eh, sisserändajate hulk suurenenud umbes ühe miljoni võrra neist, neist kolmkümmend neli protsenti on tööealised. praegusel hetkel peame me eelkõige pöörama tähelepanu erinevatele rände reguleerimisvahenditele Euroopas ja selle lähiümbruses. samas on oluline pa-, vaadata asju perspektiivis ja võtta teadmiseks, et enamik rahvusvahelisi sisserändajaid Aafrikast ja Aasiast liiguvad tegelikult oma sünnipiirkonna piirides, mis tähendab seda et, et kaheksakümmend protsenti aafriklastest tegelikult rändab ühest Aafrika riigist teise ja kõikides piirkondades on rände põhjused erinevad oma spetsiifikaga. Euroopa Parlament on olulise tähtsusega partner meile, mitte ainult selleks, et toetada Euroopa Liidu poole Kreekasse ja Balkani piirkonna kaudu tungi, sisenevaid suuri pagulasfoogusid. ma tahaksin vaadata natukene konkreetsemaid juhte koostöös partneriga partneritega on meil kakskümmend üheksa avatud vastuvõtukeskust, praegusel hetkel on seal Kreeka äh, maismaal kuskil üheksateist tuhat sisserändajat. kakskümmend üheksa ajutist peatuspaika on samuti olemas kogu Kreeka, kogu Kreekas ja need siis kõik pakuvad ajutist peatuspaika asüülitaotlejatele, samuti haavatavatele sisserändajatele, naistele ja nii edasi. lisaks sellele oleme me väga aktiivsed kogu Balkani piirkonnas. alates suvest ja eelkõige just viimastel nädalatel oleme me näinud, et Kreeka saartele saabujate sisserändajate arv on kasvanud. vahepeal on see Küprosele sisserändajate arv vahemikus kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat üheksateist suurenenud umbes kolmkümmend protsenti. samas aga jätkuvalt on sisserändajate arv väiksem kui kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. sellest hoolimata nimetatud numbrid ikkagi, ikkagi on liiga suured. Kreeka vastuvõtuvõimekus on nagunii juba viimase piiri peal ning nad ei suuda lihtsalt kõiki neid vastu võtta. ma ei taha loomulikult mitte mingisugust paanikareaktsiooni siin tekitada, aga meil on vaja investeerida valmisolekusse, sellepärast et äh, sisserändajate arv on jälle kasvamas. IOM on olulise tähtsusega partner ka väljaspool Euroopat ja Euroopa naabruskonda. meil on väga paljudes kohtades esindusbürood, me oleme tegelenud erinevate asjadega, sama, muuhulgas ka eriolukordadele reageerimisega. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, teenindasime väga suure hulga inimesi, sealhulgas kakskümmend kolm tuhat inimest, kes olid alles teel. nelikümmend üks miljonit siseriiklikult ümber asustatud olid ka näiteks Kongos, Lõuna-Sudaanis, Nigeerias ja mujal meie hoole all. Need muude meie kohustuste hulka kuulub ka toetada UNCHR-i abiga siseriiklikult ümber asustatud inimesi, me peame reageerima ka katastroofidele, oleme seda viimasel ajal teinud Indoneesias, Mosambiigis, Lõuna-Aafrikas ja väga suuresti on kõik need katastroofid saanud alguse keskkonnamuutusest ja ei tohi unustada, et inimesi ajendab viimasel ajal just nimelt liikuma keskkonnaolukord, nii et keskkonnakatastroofid on uus rändeajend. Venezuelas samuti Kesk-Aafrika põhja kolmnurgas on rändajate arv oluliselt kasvanud. praegusel hetkel neli koma kolm miljonit venezuelalast on seal piirkonnas ümber asustatud ja kui olukord ei muutu, siis on üsna suur tõenäosus, et kuus koma üks miljonit venezuelalast saab ümber paigutatud järgmise aasta lõpuks, mis siis selle kra-, kriisi suu-, teeb sama suureks, kui on praegu Süüria kriis. lisaks sellele on, on kasvanud erineva, erinevate sisserändajate hulk erineva põhjusega, erinevate tausta, taustaga, asüülitaotlejad, kodakondsuseta isikud, ilma dokumentideta rändajad ja nii edasi IOM hindab ja prognoosib, et kuskil kuuskümmend tuhat ebaseaduslikku sisserändajat on viimase üheksateistkümne aasta jooksul olnud, olnud liikumises ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal üksi registreeriti hulgaliselt niisuguseid. me peame tagama ka, ka liikumises olevate inimeste inimõiguste kaitse see, selleks on loodud Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja ÜRO ühine rakkerühm rändega tegelemiseks ning see toetab tuhandeid haavatavaid ja, ja kusagile kinni jäänud rändajaid Liibüas. lisaks Liibüa pagulastele abi pakkumisele enam kui nelikümmend neli tuhat Liibüasse kinni jäänud sisserändajat sai IOM-ilt e eelmise kahe aasta jooksul abi, et nad saaksid pöörduda tagasi oma kodumaale. aga meil on plaanis ka pikaajaline lähenemine eriolukordadele. me üritame tuvastada äh, seoseid äh, kaks tuhat kolmkümmend agendaga ja samamoodi toetada kogukondasid. Euroopa Liit selles küsimuses on võtmepartneriks paljudele riikidele. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal loo-, võeti vastu üleilmne pakt sisserände osas ja IMO palus ÜRO-l oma ränderaamistikku kohandada, tagamaks rändajatele parem olukord ning samuti oluline on vaadata üleilmse rändepakti tagajärgi. järgmisel aastal tehakse üleilmse rändepakti rakendamise kohta esimene ülevaade. lubage mulle veel mõned lisakommentaarid. alustan Liibüast. praegusel hetkel on enam kui kolm, üks koma viis miljonit inimest Liibüas, kes vajavad kaitset ja abi. Nende hulka kuulub vähemalt kuussada tuhat sisserändajat, lisaks sellele viis tuhat isikut, kes jätkuvalt on meie hinnangul kinnipidamiskeskustes, siis on Liibüas veel enam kui sada viiskümmend tuhat inimest, keda on pidevalt üle, üle, ümber asustatud seetõttu, et Tripoli ümbruses toimuvad pidevalt komplek-, konfliktid alates selle aasta aprillist. ma tahaksin ka selgelt välja tuua selle, et meie jaoks ei ole Liibüa sisserändajate jaoks turvaline koht ja see ei ole ka turvaline koht, kuhu rändajaid tagasi saata me oleme Aafrika Liidule ja Euroopa Liidule kirjutanud ühise pöördumise, kus me nõuame, et kinnipidamised lõpetataks niimoodi, et kõikidele kinnipeetutele tagataks turvalisus, võttes arvesse riigi viletsat poliitilist turvalisust ja jätkuvaid konflikte. samal ajal oleme me organisatsioonina ümber, ümber hindamas meie äh, seisukohti Liibüas toimuvate pääste ja otsingu operatsioonide osas. Vii-, viimatised arvamuste vahetused Liibüa äh, rannikuvalvega tekitavad meile suurt muret. lisaks on väga-väga suur vajadus stabiliseerida otsingu- ja päästeoperatsioonid, mis toimuvad Vahemere keskosas. meie seisukohast tuleb rahvusvahelistele laevadele anda õigus osaleda pääste ja otsingu operatsioonides kogu Vahemere keskosas, aga see tähendab ka seda, et paralleelselt on meil tarvis ohutuid mehhanisme, mis võimaldaksid äh, laevadelt maha tulla ja samuti siis edasist edasist rändajatega tegelemist asüüli olukorra parandamine on võtmetähtsusega Vahemere piirkonnas olukorra stabiliseerimiseks ning etteennustatavus on olulise tähtsusega ja me tõesti loodame, et uus komisjon suudab üle saada praegusest seisakust, mille, millesse Euroopa Liidu asüülisüsteem on takerdunud ja me loodame, et Euroopa par-, parlament toetab selle olukorra lahendamises. mul on veel paar kommentaari. esiteks, loomulikult, kui me loome partnerlusi erinevate riikidega, on meil tarvis tasakaalustatud lähenemist. Euroopa Komisjon uus komisjon on juba seadnud äh, seaduslike rändajate tagasisaatmise üheks oma prioriteediks. meie jaoks on tagasisaatmine või tagasipöördumine väga olulise tähtsusega, see on väga oluline element kõikehõlmavas rändepoliitikas, aga samas on väga olulise tähtsusega pöörata tähelepanu ka sellele, et äh, vabatahtlik tagasipöördumine peab olema jätkusuutlik ja seetõttu on äärmiselt oluline luua tingimused nendele, kes tagasi pöörduvad, et nad saaksid oma elu seal otsast alustada, et nad oleksid täielikult päritolu kogukondadesse taasintegreeritud ja see nõuab ka seda, et me peame võtma arvesse nende residentkogukondade vajadusi, et tagasipöördujad saaksid sinna integreeruda järgmine Euroopa Liidu mitmeaastane finantsraamistik on minu arvates suurepärane võimalus, mille abil hallata uusi suundi tagasipöördumises. ma usun ka, et Euroopa Liit peaks tagama piisava rahastuse nende asjade jaoks, samas on oluline ka finantsvahendite sidus kasutamine, et tagada nende püsimõju. meie omalt poolt oleme valmis alustama arutelu Euroopa Liidu institutsioonidega, et hinnata kompleksseid sidemeid erinevate organisatsioonide tegevuse vahel, erinevate rände, erinevaid rände äh, mudeleid ja nii edasi. härra esimees, me oleme seda meelt, et äh, eel eelseisev uus pakt on Euroopa Liidu võimalus anda uus hoog oma rändehaldusele. see nõuab terviklikku lähenemist Euroopa Parlamendi poolt, kõikide poliitikavaldkondade kaasamist, aga lisaks sellele ka kõikehõlmavat lähenemist selleks, et lööda, leida kõikidele pro probleemidele töötavad lahendused. IOM-i poolt võin ma kinnitada, et meie oleme valmis aitama nii parlamenti kui kõiki teisi institutsioone nende lahenduste väljatöötamisel. suur tänu! aitäh! aitäh, härra Vitorino, et tulite siia, ütleb esimees ja soovin teile järgmiseks aastateks äh, kõike head, olles Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni direktoriks. ja vabandan selle eest, et jõudsin Madridist äh, lennuga väga hilja kohale, sellepärast et äh, kliimakonverentsi tõttu on tohutu äh, õhuliiklus, ähm, suur töökoormus, tahaksin tänada kolleeg Lennartsit, et võtsite üle selle koosoleku juhtimise ja päevakorrapunkt on äh, seitseteist äh, neljakümne viieni, seitseteist kahekümne viieni, vabandust, aga hääletus on ka ja hääletus tähendab, et elektroonilise kaardiga peavad äh, liikmed kohale ilmuma õigel ajal, mm, et hääletada kolleeg Roberta Metsola raportit. teeme ühe küsimuste ringi, võtame tavalise ringi, koordinaatorid kõigepealt ja siis ülejäänud liikmed, kes on näidanud üles tahet küsimusi esitada, saavad selle võimaluse. alustame siis tavapäraste koordinaatoritega, kõigepealt ma saan aru, et Rahvapartei. Äh, Paul Rangel, palun, teil on sõna. Thank you very much. aitäh. tahaksin alustada öeldes, et äh, suur rõõm on ja isegi teatud uhkus et Antonio Vitorina on tulnud siia. mitte ainult sellepärast, et tegemist on hea sõbraga, aga ka sellepärast, et äh, ma tean teda parlamendiliikmena juba viisteist aastat tagasi, et tegemist on selle küsimuse ühe kõige suurema eksperdiga ja ta teeb väga head tööd. ja väga rasket tööd, sellepärast et praegu oleme väga keerulises olukorras alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. aga mulle tundub, et asjad lähevad aina hullemaks. ja nädalavahetusel olin Ateenas. jah, isegi tänavatel võib näha, et olukord on äh, kiireloomulisust äh, eeldav, näete seda kindlasti oma silmadega. minu küsimused ei ole võib-olla seotud äh, statistikaga, aga äh, kahe konkreetse asjaga, mis mind väga puudutab. esiteks Venezuela ja inimeste ümberpaigutamine. Äh, neli miljonit ja viissada tuhat oli, käis siin läbi arv. Kolumbia piiril Kukutas nägin seda et humanitaarses mõttes oli olukord väga vilets, isegi kui see ei olnud sama kehv kui teistes kohtades. aga nüüd olin Bogotas ka kuu alguses ja ma arvan, et olukord muutub äh, väljakannatamatuks ja see on kaasa toonud ka äh, need protestid, mida me oleme näinud Kolumbias. tegemist ei ole mitte lainega, vaid tegelikult tänavatel oli seda juba rohkem ja varem tajuda, et pagulaste ja, ja Kolumbia inimeste vahel tekib konflikte seal. teiseks, üks teema, mis on äh, mu-, mulle väga südamelähedane ja teeb muret ning peame vaatama väga hoolega, kuidas olukord edasi läheb, nimelt pagulaste olukord Bosnia-Hertsegoviinas. mul on erihuvi, sellepärast et olen Bosnia-Hertsegoviina teemal raportööriks aga nii palju, kui mina tean, eriti praegu just Piaggi äh, piirkonnas on olukord äh, ilmselt kõige hullem humanitaarses mõttes. võib isegi võrrelda seda Liibüa, Kreeka ja Türgi äh, asukohtadega. nii et oleks huvitav kuulata, kuidas, milline on teie hinnang nende kahe olukorra osas. ja see on minu erihuvi. aitäh aitäh, härra Rangel. Birgit Sipelit ma ei näe, kes tavaliselt äh, võtab äh, S ja D nimel sõna, aga proua Falav, kas teie võtaksite, palun, olge hea. ja kasutaksin hea meelega äh, võimalust, ma tahaksin kõigepealt tänada, et te olete täna siin komisjoni ees, et võtsite aega, et sellest raskest teemast meiega rääkida ja arvamusi vahetada ja ma tahaksin äh, temaatiliselt jätkata sealt, kus kolleeg just lõpetas, nimelt olukord äh, Euroopa välispiiridel Horvaatia ja Bosnia äh, vahel. Te teate, et Bosnia laagri direktor on ka ise öelnud, et Bosniast on saanud pudelikael selles osas halb humanitaarne olukord Äh, on tekitanud äh, eraisikute ringi, kes äh, on läinud ise appi vabatahtlikult. Vutšakis on olukord väga hull, seda ei saa Euroopa Liit toetada kuidagi, sellepärast et seal ei ole pagulaste laagri standarditele vastavust üldse. nägin seda ka septembris ise, laagriks ei saa seda üldse nimetadagi, asi on väga hull. ka Pirat olen külastanud Pihatšis ning ka EOM-i esindajatega äh, seal äh, rääkinud äh, ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon arvab ka, et olukord on väga halb. Need inimesed, kes pagulased on kogunenud igapäevaselt, inimesed proovivad Horvaatiasse üle tulla. palju räägitakse ka seda, et Horvaatia piiril äh, tabab äh, neid äh, vägivald, neid äh, surutakse tagasi ja ka tulistamist on ette tulnud. tegemist on aga rohelise piiriga, seda ei ole võimalik hästi valvata ja viimastel kuudel on tuhandeid inimesi tulnud ka sellest üle. nii et see, mis Balkani teena müüdi viimastel kuudel, ei ole fakt olukord on dramaatiline, me teame, et tegemist on talvega, väljas on külm, see laager ei paku mingisugust äh, kaitset. ja need, kes äh, tahavad äh, pagu, pageda omakorda sellest laagrist, nimetavad seda mänguks the game, et minna üle piiri Euroopa poole peale. mida meie saaksime parlamendina teha, aidata aitamaks lisaks parlamentaarsete meetodite kasutamisele, mida sealt millist lisaks võib veel teha, kas me saame IOM-iga e töötada koos selleks, et kohapeal olukorda parandada, aitäh! suur tänu! ma ei näe, et proua Indevelt oleks saalis, aga äh, kolleeg Turatši, palun! aitäh, me ei planeerinud seda, aga äh, Sofia on ära läinud ja äh, ja küsimus oli mul niikuinii ja olin nimekirjas ka. härra Vitorino, ma imetlen teie tööd. ja teil on äh, kogemus volinikuna, aga ka pärast seda pikalt ja nüüd IOM-iga töös on mul poliitilisem küsimus ja ka väga praktiline küsimus. poliitiline küsimus on seotud äh, uue rändepaktiga, mille välja kuulutas president von der Leyen oleme püüdnud hiilida, vaadata, mis see täpselt tähendab, mida see sisaldab. Teie kogemusega ja kõik eh, sel, seda arvesse võttes, mida te olete kuulnud rändest üldse oma karjääri jooksul, mis võiks olla uut selles, midagi võib-olla, mida me ei ole mõelnud eh, või ei ole rääkinud millest varem, mis kuidagi aitaks sel korral uue rändeleppe osas ja teine küsimus on seotud Kreeka olukorraga ja selle statistikaga, mida teie mainisite, olen ka näinud neid arvandmeid. ja ma ei taha siin häirekella lüüa. aga ma arvan, et olukord äh, läheb ilmselt hullemaks ja arvestatavalt. küsin, et arvestades, äh, mis on Kreekas juhtunud, kui palju on investeeritud viimase nelja aasta jooksul Kreekasse? kas te seda arvesse võttes leiate, et Kreeka on nüüd äh, paremini valmis äh, Äh, selle olukorraga tegelemas, äh, mida IOM koha peal teeb, äh, milline roll on, kas te näete, et on mingisuguseid uusi vahendeid või kui tulijate arv hakkab suurenema, siis meid jälle see tabab üllatusena. ja nüüd palun kolleeg Tiineke Strik. suur tänu, suur aitäh teile ka, härra Vitorino, teie sõnavõtu eest. ma mäletan, et te olite just äsja ametisse asunud volinikuna, kui ähm, järeldused vastu võeti ja endiselt annab see toitu teie äh, töösse ilmselt. Ähm, me oleme väga äh, kindlad teie peale. ka Amsterdami lepingul baseeruv esimene äh, äh, ettepanekute ring oli teie töö aluseks äh, äh,. igasugune tagasipöördumine Liibüasse ei ole ohutu, ütlesite teie ja ma olen täiesti nõus sellega, aga milline on siis teie positsioon Liibüa äh, rannikuvalvega koostöösse ja rahastamisse Euroopa Liidu poolt, äh, mis tegelikult tähendab see kokkulepe, et inimesed pöör-, tuuakse tagasi Liibüa rannikule ja ka kinnipidamiskeskustesse. <clears throat> ja siis ka äh, vabatahtliku tagasipöördumise kallal oleme teinud tööd ja tagasipöördumiste direktiivi ülevaadatud äh, versioon on ka laual praegu. see näeb ette, et vabatahtlikku tagasipöördumist on võimalik äh, vähendada ja isegi nullini viia. tahaksin küsida, millisel seisukohal on IOM selles arengus, sest me tahame tõhusaid äh, tagasipöördumisi, aga kas vabatahtlik tagasipöördumine ei ole kõige tõhusam nende hulgast? ja siis te rääkisite ka äh, kestlikest äh, tagasisaatmistest või tagasipöördumistest. kas transiitriikidesse tagasipöördumine on kestlik teie arust? või peaks kasutama ikkagi päritoluriike pigem? aitäh. migratie. Um, ehm, u verzamelt uh, redelijk wat um, cijfermateriaal. Wat dat... ma olen regulaarselt näinud, et ehm, avaldatakse informatsiooni selle kohta, millised on rändevood, nii et siis äh, poliitikud saaksid äh, selle põhjal otsuseid teha ja samas äh, rahva arusaam nendest asjadest või, või selline tunded on hoopis teistsugused, enamus eh, enamus kodanikke siiski äh, suhtub vähem positiivselt rändesse ja üks asi küll on mind üllatanud rahvusvaheliste institutsioonide, mõnede riikide käitumine seoses ÜRO rändepaktiga, nimelt äh, mulle tundub, et sellega hoopis stimuleeritakse mi-, äh, migratsiooni ja nüüd Äh, teil on mingid kindlad näitajad äh, pikaajalises, äh, pik-, pikemas perspektiivis, lühema perioodi jooksul. meie tegelikult tahaksime teada, mis tegelikult paneb inimesi liikuma ja, ja rände ka-, kasuks otsustama. kas kuidagi saaks ähm, seda motivatsiooni kuidagi mõjutada ja reageerida selles suhtes? noh viimased uuringud on näidanud, et äh, käesoleval sajandil äh, jõuab Aafrika elanike arv nelja miljardini. majanduslikus plaanis elab aga aafriklastest väga, väga palju siiski väga viletsas olukorras ja nad sooviksid oma olukorda parandada ja kuhugile mujale rännata kas demograafilised protsessid on see, see, selle rändevõtmeks või mis tegelikult, kuidas saaks kuidagi nagu juba allikas reageerida sellele rändele? Aafrika tegelikult jookseb inimestest tühjaks lihtsalt. sama on ka ECR kohta, tõsi, ütleb esimees, ma ei näinud, et see ECR fraktsiooni poolt keegi tõstis, ähm, kui ma eksin, palun andke teada. aga kuue ja palun äh, Korneli Ernst. Te teate ka juba pikemat aega, et IOM, äh, mi suhtes oleme kriitilised, äh, ma arvan, et see on positiivne ja on äh, ka uued äh, toonid äh, teie jutus, kui te ütlete, et äh, Liibüa ei ole turvaline kolmas riik. ja nüüd üks asi on muidugi seda tuvastada, aga teine asi on see, et millised on järelmid sellele. mida see tähendab teie jaoks, kui te ütlete, et tegemist ei ole turvalise kolmanda riigiga? kas see tähendab, et need pagulased, kes jõuavad sinna kohale, saadetakse tagasi või kuidas te hindate seda, ise tehtud hinnangut äh, ja millised järelmid sellel on? esimeseks ja teiseks, kogu see äh, asüülipoliitika välisdimensioon, nii nagu viimastel aastatel äh, on juhtunud, on väga negatiivselt mõjutanud migratsiooni. ja kui te vaatate, mis Euroopa Liidu välispiiridel toimub, mis toimub Vahemerel, mis toimub Liibüas, kas te arvate, et asüülipoliitika välisdimensioonile viimine on õige dimensioon ja kas see on äh, vastutustundlik inimeste ees või on vaja siin muudatusi. ja kolmandaks Balkani küsimus, Balkani äh, piirkond on olnud äh, radari alt väljas viimastel aastatel, on räägitud pigem Kreeka saartest, kus asjad juhtuvad, aga mis Balkanil toimub, on ikkagi, võib öelda, põrgu. Äh, Piatsist äh, juba rääkisid mitmed äh, ja seetõttu ma tahaksin teada, kuidas teie inimõiguste olukorraga toime tulete seal, arvestades, et Horvaatia piirivalvur pagulasi on tulistanud ja ähm, peletavad neid koertega. Bosnia osas jään selle juurde, kuidas te tegutsete seal, mida IOM seal konkreetselt teeb? ja kuidas te konkreetselt selle olukorraga toime tulete, kellega te töötate koos ja kas teile on teada, et need pagulased, kes tulevad, tulevad Kreekast, on tulnud juba pikema maa läbi? kuidas te nende inimestega äh, käitute või tegutsete? Äh, mina isiklikult äh, vabatahtlikult tagasipöördumisse ei usu, sellepärast et õiguslik alus on aina kitsam selle jaoks aitäh. aitäh, ütleb esimees. kas on veel kõnelejaid? kolm, kõigepealt härra Tšesovski, kes just läks ära saalist. nii et siis võtame järgmised. proua Ke-, kelle teil on sõna? suur tänu, äh, suur tänu teile, härra Vidorino, et te tulite meie komisjoni Äh, hindan teie kogemusi ja me jagame teie eesmärke täielikult. Äh, nimelt meil peaks olema mingi Euroopa Liidu äh, pagulasvahend, teate, parlament on ju ka seadusandja ja nagu te teate, nüüd tuleb meil otsida mingeid, mingeid nii-öelda ühisnimetajaid, et ähm, et ka midagi saavutada. rändetase Euroopa Liidus on nüüd praegu võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aastaga madal. kas te eh, ka tegelete jätkuvalt kriisiplaaniga Euroopa tasandil? Eh, mõtlen siin hüpoteetiliselt olukorrale, eh, mis võiks tabada jälle kord Vahemere äärseid riike Äh, ja äh, nüüd, kui äh, avati COP kakskümmend viis, kas te räägiksite meile ka kliimapagulusest, mis on tegelikult reaalsus ja mis hakkab ka meid mõjutama? tänan, proua Metsola. suur tänu. hääl on ära, aga annan endast parima tahaksin öelda aitäh, äh, härra Võtoriino, teie töö eest. me näeme, et te olete aktiivne, tagamaks, et äh, kogu retoorika selles äh, valdkonnas on selge ja see ongi meie eesmärk. Te rääkisite Liibüast, mina tulen Maltalt. ja iga päev kuuleme me inimestest, kes tulevad äh, Äh, halvas olukorras äh, lae, äh, laevade ja paatide peale selleks, et otsida paremat elujärge. paljud inimesed ei tule Liibüast, vaid hoopis teistest riikidest, nad on olnud Liibüas kas pikemat aega, olenevalt, mm, kui palju neil vahendeid olnud selleks, et väga ohtlikud teekonda ette võtta. ning nad näevad, et erinevate liikmesriikide peaministrite mängukanniks nad siin muutuvad poliitiliselt. mida Äh, rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon teeb Liibüas Liibüa ametivõimudega, kes need täpselt on, keda nad esindavad, kas on mingisuguseid vahendajad selles küsimuses? ja kas teil on lootust, et asjad võiksid muutuda järgmisel lähitulevikus paremaks seal? suur tänu, kolleeg Kunke, palun. aitäh. kui härra Vitirino oli volinik, olite te justiits- ja äh, siseasjade eest vastutav ja te rääkisite äh, kõikehõlmavast äh, lähenemisest rändele, kus oleks ka humanitaarne ja majanduslik aspekt, rääkisite võrdsetest võimu, õigustest ja Euroopa Liidu ja pagulaste võrdsetest õigustest ning te rääkisite ka ühtsest asüülisüsteemist, mis kaitset pakuks Euroopa Liidus. alates sellest ajast, nagu me teame ja oleme näinud ka järelmeid, selge julgeolekupõhine lähenemine äh, kogu äh, rändeküsimusele on äh, saanud alguse. ja huvitav oleks kuulda, milline on teie arvamus sellest arengu kohta, arvestades, milline töö on teil praegu ja võib-olla teie mõtete kohta, mida võiks teha edasi, aitäh. Thank you. suur tänu, kolleeg Šimeka, palun. aitäh teile, esimees ja aitäh, härra Vitorino, et olete siin ja jagate meiega oma vaateid. kolm küsimust on mul. ja palju on juba küsitud Euroopa kohta. ja ka nõuannete kohta sellest, mida peab Euroopa Liit tegema, arvestades, et me ei ole äh, saanud äh, üle vaadata seda skeemi kõigepealt äh, Süüria ja president Erdogani plaan luua ohutu tsoon äh, Süüria pagulaste tagasipöördumiseks. Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused isegi olid, äh, mõned toetavad selles osas. küsimus on, et mida teie sellest arvate? ja mis on sealne praegune olukord? ja kuidas te näete seda olukorda ja selle järelmeid? ja siis, kui me võtame Äh, üleilmsema vaate, vaatame globaalselt äh, rändeküsimustele, rääkisite rändeleppest, aga see tekitab raskusi ka Euroopas, mõningad liikmesriigid ei nõustu osalemast äh, konverentsil ja ei ratifitseeri seda rändelepet. kas te näete, et üleilmne koostöö rändeteemadel muutub tugevamaks või langeb koost? kui me räägime ÜRO rändeleppest ja nendest läbirääkimistest. ja viimane asi, mis on äh, seotud ka üleilmse koostööga, on rahastamise küsimus ja on seotud ka teie organisatsiooniga. Euroopa Liit on kõige olulisem äh, toetaja teie organisatsiooni jaoks. aga kas siin ei ole probleem, et äh, mõningad riigid maailmas ei ole väga valmis teie tööd toetama, aitäh! aitäh! ja nüüd kolleeg härra Šosovski äh, tuli tagasi, et äh, nüüd küsida. nii et palun pange toru ära ja küsige. vabandust, äh, pean vabandama. räägin praegu jooksvalt siin Tšehhi ajakirjanikega meie peaministri huvide konflikti kohta lõppotsus on tehtud nüüd ja paraku ei ole see meie äh, peaministril väga soodus. Äh, nii palju meediast, aga suur aitäh, et teie tulite siia ja minu vaade on selline, minu kogemus, et kaks tuhat viisteist olin äh, mina Balkanil ja võin öelda, et praegusel olukorra, praegune <laughs> olukord ei ole nii hull kui kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. Ähm, toonane olukord oli ikkagi täielik katastroof. Äh, tahan küsida, milline on Liibüa äh, lõplik lahendus? ma käisin Aafrikas konverentsil ja rääkisin mitmete ministrite ja peaministritega sellest, kuidas äh, rändeprobleemi lahendada Aafrikas ja nad kritiseerisid palju Euroopa Liitu, öeldes, et Euroopa Liit vaatab äh, rändele omast äh, seisukohast, aga mitte Aafrika vaatest. tugevamat koostööd on vaja, sellepärast et äh, paljud Aafrika riigid on valmis tegutsema rändeküsimuses. eriti just Liibüa olukorra osas. palju on mõju Euroopa riikidest Liibüas aga teistest äh, Aafrika riikidest mõju pole, kes tegelikult olukorda paremini tunnevad ja kellest paljud on kaasatud ka selle konflikti lahendusse. minu küsimus on, kuidas teie seda näete? ja siis lõpetuseks olukord Liibanonis. olime seal missioonil ja nägime palestiinlaste laagreid seal. mis te arvate, kas me saame tõesti jätkata, nii et me toetame seda pagulaslaagrit. ja kui kaua me neid pagulasteks kutsume, tegemist on inimestega, kes on juba teist või kolmandat põlvkonda seal, kes ei ole tavapärased pagulased. kuidas Palestiina rahva äh, probleem äh, lahendada väga paljudes nendes äh, piirkonna riikides, aitäh! ma saan aru, et nüüd on küsimused küsitud, ma ei näe, et äh, keegi tõstaks äh, kätt või äh, oma kaarti. ei ole, siis läheme Tony Viktorino poole jälle tagasi, et ta saab vastata, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, mul on hea meel teiega siin kohtuda. ma tänan teid isiklikult ja nüüd Äh, püüan oma vastused lühidalt anda, sest ma ei tahaks kuidagi lühendada teie hääletamist aega. Äh, aga teisest küljest ma tean, kui olulised need kohtumishetked on. Äh, Paolo Rangelli tahaksin tänada, minu vana kolleeg, ähm, ja vastaksin talle, ta on tõstatanud kaks küsimust, kõigepealt Venezuela küsimus olukord, olukorda on, on tulevikus ilmselt veelgi raskem hallata kui praegu, olukord muutub raskemaks järk-järgult ja tegelikult on regiooni riigid Venezuelat aidanud, me oleme, räägime nelja koma viiest miljonist inimesest, kes, kellest mõned on, mõned sajad on ka eh, asüüli taotlenud või, või või äh, humanitaarviisasid taotlenud, aga need ri-, inimesed on naaberriikidesse integreeritud ja meie jõupingutused ongi suunatud just sellele, et äh, ümberasustatud, äh, ümber kolinud Venezuelasid toetataks nende uutes ühiskondades. aga ka nendes riikides on oma piirid äh, kui palju nad vastu võtta saavad. üks probleem on näiteks see, et lapsed peavad saama haridust. kui nad sama keelt räägivad, siis on see ju lihtsam, aga ikkagi on survesüsteemile olemas. samuti vastuvõtva riigi tervishoiusüsteemile ja ja see surve on nii suureks kasvanud, et me juba näeme, kuidas või milline on reaktsioon sellele. avalikud teenused on kaotamas oma kvaliteeti ja inimesed on rahulolematud. tõesti, DTM on meil spetsiaalne akronüüm selleks, et kirjeldada seda, seda kodust lahkuma sunnitud inimeste liikumist iseloomustada, aga me muidugi loodame, et ähm, Venezuela olukord paraneb ja, ja, ja inimesed, kes on kunagi lahkunud kodust, suunduvad sinna tagasi, aga me ei räägi lihtsalt kriisist siin, me räägime kriisiolukorrast millel on tegelikult kestev, kestev mõju kõikide nende riikide ühiskonnakorraldusele ja sellepärast on eh, ka korraldatud üleskutse sei-, üle seitsmesaja miljoni USA dollarit oli lubatud, nüüd on nüüd kuus koma kaks miljonit on veel vaja selleks, et üks koma kolm miljardit investeerida regiooni riikidesse, mitte lihtsalt ähm, ümber asunud inimesi abistada, vaid selleks ka, et kogu, oma kogukonda toetada. nüüd äh, küsiti ka Balkani marsruudi kohta me oleme näinud, et Kreeka saartele saabujate arv on kasvanud kiirelt, aga samuti on ka maapiiridele saabujate arv kasvanud ja Bosnia on praegu väga kriitilises olukorras. rahvusvaheline rändeorganisatsioon on Bosnia-Hertsegoviinas ja me toetame praegu seitse tuhandet erinevaid Äh, inimesi, pagulased või asüülitaotlused, kuidas te neid ka ei nimetaks, nad on vastavates laagrites, kuid meie äh, jõupingutuste kiirendamine ei vastanud siiski rändevoogude kasvule. ja meil on praegu teadaolevalt kolm tuhat inimest lageda taeval. Neil ei ole mingit peavarju Bosnia-Hertsegoviinas no mis siis oleks lahenduseks, võib-olla see võimekuse suurendamine peaks kiirenema, jah, aga võib-olla Bosnia-Hertsegoviina ametivõimud võiksid ka natuke tõhusamalt meie taotlustele vastata, sellepärast et me oleme ju valmis äh, vastavaid äh, rajatisi ehitama, et pagulasi ja äh, migrante vastu võtta, aga me oleme juba kuid oodanud lihtsalt bürokraatide järgi. seega, siin on kahte moodi probleeme. praktilisi probleeme ja poliitilisi probleeme. poliitiline probleem on see, kuidas sundida Bosnia-Hertsegoviina valitsust aktiivsemalt tegutsema selleks, et Ehm, vastuvõtuvõimekust suurendada, nagu me teame, saabub talv ja meid võib ees oodata väga tõsine humanitaarkriis. Ehm, muidugi ma tänan teid väga, et te tõstsite siin Euroopa Liidu sisese probleemi ka, teate seda vanasõna? ärge minge kunagi tagasi sinna, kus te olite kunagi õnnelik ja ma võin teile öelda, mina olin eh, volinikuna, volinikuna väga-väga õnnelik siin, eh, kui ma olin siin justiits- ja siseasjade volinik. no jaa, aga nüüd tagasi tulla siia on väga-väga riskantne. Eh, üks põhiprobleeme täna on see, et meil on vaja liikmesriikide omavahelist usaldust suurendada nendes küsimustes. kui usaldust ei ole, ei saa ka kaubelda. aga me peame siiski ka siin kauplema. ja oma kogemusest võin öelda ka, et meil on ühiseid väärtusi, aga kui on vaja tegutsema hakata, siis peab olema ka natuke järeleandlik. meil on vaja sellist mitme kiirusega solidaarsust, solidaarsus on absoluutselt vajalik, aga kuidas see äh, praktikas väljendub, äh, see, siin võiks äh, varieeruva geoma-, geomeetria kasuks otsustada. üks instrumente, äh, mis minu ajal pakuti välja, oli ajutise kaitse direktiiv, võib-olla te ei mäletagi seda. ajutise kaitse direktiiv, seal oli ka minu meelest võti solidaarsusele nüüd ma ei saa aru. kaks tuhat, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates ei, ei ole seda enam üldse meenutatud. ja siis tekkis tõsine sõnavahetus solidaarsuse üle. ma ei hakka siin seda meenutamagi, aga no ausalt öeldes kui viisteist liikmesriiki oli veel, siis võeti vastu ajutise kaitse kaitse e, direktiiv ja see oli ka osa laienemisakist mm,. mõnikord oleme ise endale probleeme tekitanud, noh. hea meelega meenutaksin, mis kakskümmend aastat tagasi toimus oktoobris näiteks mm,. möödus Tampere tippkohtumisest kakskümmend aastat ja kui te vaatate seda direktiivi, mida ma nimetasin siin, no siis omal ajal, kui mina olin volinik, siis olid asjad teistmoodi, aga ühine asüülisüsteem äh, pidi arenema välja kahes etapis. kõigepealt ühised miinimumreeglid, nii, esimese minu ametiaja jooksul, viie aasta jooksul, ja pärast siis ühine, ähm, ühine asüülisüsteem, ühised definitsioonid, äh, migrandi, pagulase kohta ja see oleks pidanud välja tulema aastal kaks tuhat seitse. noh, tegelikkuses jõuti selleni aastal kaks tuhat seitseteist. näete isegi, kui raske see tee on olnud. aga mina arvan, et meil on ikkagi vaja ühist Euroopa asüülisüsteemi, nii nagu seda Tampere järeldustes kirjeldati. aga kahte asja tuleb meeles pidada, mis minu arvates on olulised. kõigepealt seadused, teil peavad olema reeglid, aga teisest küljest tuleb suurt tähelepanu pöörata sellele, kuidas reegleid rakendatakse, kuidas need li-, äh, liikmesriikide administratsioonid kasutavad neid reegleid. sest praegu on selline olukord, et äh, kui ühes riigis taotletakse pagulasstaatust, näiteks tuleb inimene Afganistanist ja tal on üheprotsendine äh, tõenäosus seda saada, aga reeglid on ju samad teises riigis ka, aga tema äh, tõ-, tema jaoks on tõenäosus pagulasstaatuseni jõuda kaheksakümmend seitse protsenti. siis tuleb vaadata, millised, milline on nende tehtud otsuste kvaliteet. ja minu ametiaja viimaseks ähm, otsuseks muide oli luua EASO äh, pagulasamet, et liikmesriigid saaksid ühiseid reegleid järgida ja ühised, ühiselt, ühised ja sarnase kvaliteediga otsuseid teha, aga näete, see ei ole realiseerunud, kuid täna ma juba näen, et institutsioonid on EASO-le eh, omistanud vajaliku eh, tähenduse, et ta tõesti saaks midagi muuta ei pea ainult reeglitele ja protseduurile keskenduma, see on ka tähtis, aga seda, kuidas need, äh, neid reegleid rakendatakse liikmesriikide administratsioonis, see on oluline, siis sõltub ka palju muidugi EASO toetusest liikmesriikidele, et liikmesriikide endi võimekust suurendada. vabandage küll, et ma siin Euroopa Liidust kõnelen, ma pean väga-väga ettevaatlikud olema, muidugi Äh, siin on öeldud ka, et Euroopa Liit on IOM-i e rahvusvahelise rändeorganisatsiooni suurim doonor, jah, see on õige, aga individuaalselt võttes nüüd kõige suurem panustaja on siiski USA eraldi võttes. muidugi olen teile nüüd vastanud. USA ei ole vähendanud oma rahas, äh, rahapanust äh, IOM-ile muidugi äh, eelmine kõneleja rääkis, et, äh, et äh, USA siiski on muutunud käitumist, jah, ta on palju-palju kümneid tuhandeid vähem võtnud pagulasi vastu, aga äh, Äh, kui me räägime võimekusest, siis on vaja ka ümberasustamisest rääkida, sellepärast on Euroopa Liit tõesti kiidusõnu väärt, sest ta on soovinud äh, suurendada ümberasu, asujate arvu. kolmkümmend tuhat järgmisel aastal, aastal kaks tuhat kakskümmend, kui tõesti see tõeks saab, siis Euroopa Liidu liikmesriigid on tõesti suurimad ümberasustajad maailmas jõuavad, jõuavad ette isegi Kanadast, kes on siis teisel kohal ja USA on muidugi aastaid olnud esikohal, aga nüüd jääb kolmandaks. Te tõstatasite ka väga huvitava küsimuse, nimelt äh, vabatahtlike tagasipöördumiste arvu vähenemine. see väärib eraldi diskussiooni. nüüd äh, meie teada sõltub see kahest tegurist, reintegratsiooniprotsessist ja väljavaadetest. tagasisaatmine tegelikult peaks ju nagu uuele elule äh, aluse panema või, või sillutama teed sellele, aga palju sõltub ka sellest, kui kaua äh, sihtriigis viibitakse kindlasti on tagasiseadmine tõhu-, tõhusam, kui inimesed on viibinud mujal lühemat aega. vastsel korral ei ole tagasisaatmine nii tõhus ja ei anna neid tulemusi, mida oodatakse või eeldatakse. palju sõltub äh, mitte ainult migrandist, vaid ka tema perest, kogu pere elu väljavaadetest ja selle, selles suhtes on hoopis teistsugust dialoogi vaja pidada ja, ja sellega tuleks nüüd algust teha, seda ka analüüsida. küsisite, mis motiveerib rännet? ma usun, et eh, ei eeldagi, et mina jagan teie eh, arvamust, nimelt et rändepakt, ülemaailmne rändepakt eh, soodustab rännet, ei, mõned riigid muidugi ei ole seda toetanud, seda, seda fakti, aga IOM-i liikmesriikidest, meil on neil liikmeid sada seitsekümmend neli ja seda pakti toetas sada viiskümmend kolm riiki. mida teeb siis IOM? Need, kes toetasid pakti, nendega tehakse koostööd selleks, seda pakti ellu viia. Need riigid, kes ei toetanud me jätkame nendega ka koostööd, aga väljaspool seda pakti raamistikku, mõnikord isegi teeme sedasama tööd, mis teistegagi, aga noh, praegu sellest ei räägi. aga mis siis, mis siis nagu käivitab rände? mina saan muidugi aru, et tõesti käivitavaid tegureid on järjest rohkem, meeleheide, vaesus ja konflikt vanasti olid need kõige olulisemad käivitajad, aga praegu on asjad palju keerulisemad. praegu on tõesti kliimamuutused või, või keskkonna eh, halvenemine olulised tegurid, mis, eh, mis käivitavad rände. Eh, ja see, see mõjutab kindlasti miljoneid aafriklasi, keskkonna halvenemine, maapiirkondade kurnatus ja vajadus, vajadus liikuda edasi on, on, on tõesti äh, väga olulised, sest traditsiooniline põllumajandustegevus eeldas ka vanasti edasiliikumist, aga see lihtsalt ei ole enam võimalik ja nüüd on tekkinud selline kategooria nagu sisepagulased, kui nad ei leia sisemiselt mingeid ressursse, et elu jätkata, siis muutuvad nad migrantideks, seega käivitajad, sisepõgen-, pagulased ja rahvusvahelised, rahvusvaheline ränne, need on kõik olulised teemad, muidugi demograafia on ka oluline tegur, jah, aga on ka muid tegureid. on suur vahe, kas te arutate, mis käivitab rände rikkamates riikides või mis teile vaesemates riikides, mis, mis vaesemates riikides motiveerib inimesi. nüüd, kui te vaatate ehm, sissetuleku järgi, siis, siis te näete, et inimeste liikumismotiiv on palju, on, on täitsa erinev ja neid motiive on erinevaid. Äh, ning kui veel rääkida Balkanist, siis tegelikult ma arvan, et ma olen vastanud sellele küsimusele. Horvaatias on meil üks väike büroo, ma ei oska päris täpselt öelda, mis seal Horvaatias toimub, aga äh, võin teile kindlasti rääkida Bosnia-Hertsegoviinast, kus meie kohalolek on palju suurem ja nüüd äh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni seisukohast on Liibüa äh, ko-, riik, kus käib sõda, me räägime saja neljakümnest tuhandest inimesest, kes on äh, kodust lahkuma sunnitud Tripoli piirkonnas, kes saab meie käest siis humanitaarabi, me oleme äh, tahtnud anda vabatahtliku tagasipöördumise võimaluse neljakümne neljale tuhandele Liibüasse kinni jäänud äh, migrandile, noh, äh, aga Odessis on olemas ka selline transiidikeskus, kus enamus nendest viibib, sest mõnikord ei ole lihtsalt päritoluriiki otsekohe tagasi võimalik minna. aga me oleme aru saanud, et parem on nad sealt välja viia, sest Liibüas on tekkinud oht nende elule ja sellepärast tuleb need kinnipidamiskeskused eh, kinni panna, seal eh, rikutakse inimõigusi, see on eh, inimeste alandamine ja teisest küljest on ka äh, nendele inimestele tekkinud oht, et nad langevad inimkaubitsejate ohvriks ja, ja äh, seetõttu on igati õigustatud nende keskuste sulgemine. aga millised väljavaated on siis Liibüal? ma ei tea, üks, üks küsimus on ju sõda, olukord on täiesti väljakannatamatu, sest isegi äh, suhtluspartnereid on raske leida ja kui leiamegi, siis on nad küsitava väärtusega. meie tegelikult ei ole ainult Tripolis, vaid tegutseme igal pool Liibüas, me oleme lõunas, me oleme Benghazis. aga riik on muutunud täiesti hallatamatuks. ja sõda tegelikult äh, annab võimalusi ka kuritegelikele võrgustikele tegevuseks ja nüüd, mis siis tulevikus saab? meie arvame, et pagulased, palestiinlased näiteks on ju Jordaanias, üks, üle ühe miljoni süürlase on Liibanonis, Liibanoni olukord on väga keeruline, nagu ma kõnelesin ja me ei arva, et praegune ajahetk on Äh, praegusel ajahetkel on Süüria ohutu paik, kuhu tagasi pöörduda. Äh, ülemvolinik on muidugi Süüria äh, ametivõimudega kõnelusi pidanud selleks, et Süüria pagulasi ja ümber asustatud inimesi tagasi nende kodukohta viia. ÜRO pagulaste ülemvolinik juhib seda protsessi, aga kui sellest Türgi turvatsoonist rääkida, siis jällegi toimub dialoog äh, Türgi ametivõimudega, äh, ülemvolinik peab dialoogi ja meil on väga suur operatsioon Türgis. Gaziantepis me toetame kahte miljonit süürlast Süüria sees. me tegutseme Türgi territooriumil, kuid abistame süürlasi Süürias Äh, see on seotud ka nende sõjaliste operatsioonidega piirialal, järk-järgult on rahvusvahelised ja kohalikud vabaühendused äh, haaranud ohjad enda kätte, et siis Süüria siseselt ka äh, toetada süürlasi. vabandage härra esimees, et ma nii, äh, nii äh, lühisõnaliselt siin rääkisin, aga ala, alati olen valmis siia tagasi tulema. siis olen ma nagu kakskümmend viis aastat jälle noorem, see on suur privileeg, aitäh. suur rõõm oli teid näha siin, samuti härra Vitorinot, huvitav oli kuulata teie seisukohti ja vastuseid kõikidele küsimustele, mis esitati. Öelda, et see esinemine oli telegraafiline, on isegi alahinnata seda nii keerulise teema suutsite te nii selgelt ja lihtsalt ära seletada, see on teema, mis on libekomisjonile väga-väga oluline teema, seda on nüüd lahendatud palju jõulisemalt kui kakskümmend aastat tagasi, nii et me oleme selles valdkonnas muutunud oluliselt tugevamaks. suur aitäh teile veel üks kord, me hakkame teiega tihtipeale ko-, kohtuma peagi eelkõige selle libede mm, delegatsiooniga, kes tegeleb rahvusvahelise rä rä rändeleppega. suur aitäh teile veel üks kord!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 Now, the vote won't be long, won't be long. niisiis, äh, ega kaua enam ei lähe, meil on nüüd paar hääletust tarvis läbi viia. mõlemad on meie kolleegi proua Metsola raportid, nii et palun katsuge nüüd istet võtta, püüdke säilitada vaikust ja keskenduge, keskenduge meie hääletamisele, vaadake, et teie elektrooniline hääletuskaart oleks olemas, tundub, et kõik ei ole sugugi veel valmis. on nii või? kedagi, keegi ei, ei ole enam puudu, kõikidel on kaardid olemas, kui nii, siis me võime nüüd jätkata. nagu ma ütlesin, meil tuleb paar hääletust, need on väga-väga lihtsad, välja arvatud peale, välja arvatud äh, raportite pealkirjad, esimene on kokkulepe äh, Euroopa Liidu ja Liechtensteini vahel see puudutab siis äh, laboratooriumi toimuvat ja teine on täpselt samasugune kokkulepe, ainult et mitte Liechtensteiniga, aga Šveitsiga. Need on kaks, kaks raportit, mille osas, nagu ma olen aru saanud, hääletatakse eraldi. nii et kõigepealt me hääletame esimest raportit, olete valmis? It's just one vote, I guess. Two votes. niisiis, kaks hääletust kas olete te valmis nüüd? tekst, mis puudutab. niisiis hääletame nimeliselt, see tekst näeb ette, et me peame hääletama seda nimeliselt, hääletus on avatud. Is it okay? Not anyone too many, not any group too many. ja meil ei ole liiga palju inimesi siin, kas kõik on korras, kas tekst sobib? nii, hääletus on lõppenud. nelikümmend viis plussi, kaks miinust ja kaks äh, erapooletut su suure häälteenamusega vastu võetud. nüüd me läheme järg-, teksti lõpliku hääletuse juurde, selle raporti teksti. niisiis, hakkame hääletama, hääletus on avatud. Now the vote is closed hääletus on lõppenud. samamoodi täpselt samasuguse häälte jaotusega vastu võetud ja nüüd me läheme teise hääletuse juurde. jah, ei, see on, kõik on tehtud, kõik valmis. ja nüüd ma kuulutan välja selle, et kuna meil on hääletamine lõppenud, siis nüüd toimub meil ühine arutelu naiste õiguse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga. ja ma kutsun ka siia poodiumile enda juurde nende komisjonide esindajad, järgmine päevakorrapunkt. üks väike vaikushetk ja siis me jätkame. ¿Eh? Vamos, vamos. Shall we go? Evelyn, please be welcome. kas me hakkame siis peale? Are we co-chairing? Yes, yes please. my dear. You're welcome. We're welcoming here the chair of the FAMP committee. niisiis, äh, tervitame siin naiste komisjoni esimeest ja hakkame kohe peale ilma täiendavate viivitusteta. niisiis, palun, need, kes on siin ruumis, olge palun vaikselt, palun võtke istet. nüüd me siis võta, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on päevakorrapunkt number kaheksa, ühine arutelu naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja koduvägivalla vastase võitluse konventsiooni ratifitseerimine. esiteks ku-, kuuleme me Sadu Sistoneni ettepanekut, kes esindab siin Soome eesistujat, seejärel on, saab sõna härra Martin Kuier, Euroopa Liidu Veneetsia komisjoni asendusliige, seejärel saab sõna proua Irene Rosales, kes on Euroopa naiste lobi poliitika ja kampaaniate ametnik ja viimase sõnavõtt, sõnavõtu autor on Arba Kokalaari ja Silvia Spurek, kes on Euroopa Parlamendi kaasraportöörid Euroopa Liidu ühinemisest Istanbuli konventsiooniga ning me oleme kutsunud siia kokku siis libe ja naiste õiguste komisjoni. tere tulemast kõikidele panelistidele, tere tulemast ka minu kaas esimehele proua Evelin Regnerile, kes on naiste õiguste komisjoni ase, asejuhataja ja me hakkame arutama Euroopa Liidu liitumist Istanbuli konventsiooniga ja selle võimalikku edasist ratifitseerimist. üritaksin nüüd igale panelistile näha ette enam-vähem sobiva kõneaja, meil on viis panelisti ja seejärel kaasraportöörid. olukord ei ole sugugi lihtne, sest meil on aega vähem kui tund. ma teen ettepaneku, et kõik poodiumil istuvad panelistid peaksid meie ajalisi piire silmas, üritaksid oma sõnavõtus piirduda viie minutiga, et siis jäiks meil natukene veel manööverdamise ruumi, keegi saaks rohkem võib-olla sõna võtta, et me saaksime arutelu pidada natukene rohkem ja nii edasi. aga kõigepealt sissejuhatavad äh, märkused proua Regnerilt, palun niisiis, lugupeetud parlamendi liikmed, lugupeetud külalised, meil on libe ja FAM komisjonide vahel olnud juba suhteliselt tõhus koostöö, oleme arutanud mitut teemat koos, mitte ainult tänast teemat, aga see tänane teema on meie jaoks äärmiselt tähtis ja teie on toimunud ka väga-väga õhu, edukas meediaaktsioon kuuskümmend päeva vägivallata ja pea, kasutatud on ka olu-, kas-, käsitletud on ka naistega kaubitsemist, erinevaid teisi teem-, teemasid ja Istanbuli konventsioonile kirjutati alla juba kaks ja pool aastat tagasi, nii et sellest on juba natukene aega möö-, möödunud ja Euroopa Parlament tahab avaldada survet, et me selle ratifitseerimisega kiiresti edasi läheksime ja et see tõesti saaks tehtud. kuid jätkuvalt on seitse liikmesriiki, kes ei ole sellega tegelenud ja seda on vaieldamatult liiga palju ning sellest lähtuvalt me hakkamegi nüüd arutama seda teemat, Soome eesistuja esitab oma seisukoha kõiki külalissõnavõtjaid juba tutvustati, nii et nüüd ma annan, nüüd ma, nüüd ma annan sõna järjest kõikidele tutvustatud panelistidele ning esimese, esimesena saab sõna proua Sistonen. nüüd kõigepealt siis kõikide sõnavõtjate ettekanded üksteise järel, seejärel kaasraportöörid ja seejärel arutelu, nii et palun, proua Sistonen suur aitäh. suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, auväärt külalised, daamid ja härrad, kõigepealt suur aitäh, et kutsusite mind siia Istanbuli konventsiooni ratifitseerimist alu, arutama, see on väga olulise tähtsusega teema ja mul on suur rõõm, et te olete selle arvamuste vahe, ürituse korraldanud. nagu öeldud, minu nimi on Sadu Sistonen ning ma olen Soome välisministeeriumi õigusnõunik. ma olen ka põhiõiguste töörühma juhtinud Euroopa Liidus just siis, kui päevakorras oli Euroopa Liidu liitumine Istanbuli konventsiooniga ma olen teinud koostööd erinevate inimõiguste konventsioonidega Soomes ja lisaks olen ma ka Soome kontaktisik Istanbuli konventsiooni teemadele ning samamoodi tegelen veel naistevastase vägivalla ja koduvägivalla vastase võitlusega ning olen selles osas kontaktisikuks. ma olen meie eesistumise ajal Istanbuli konventsioonist juba üsna palju rääkinud. tavaliselt ma alustan sellest, et ma meenutan, miks meil üldse on vaja niisugust arvamuste vahetust, nagu see tänane. me oleme siin sellepärast, et hoolimata sellest, et nii riikide kui Euroopa Liidu tasandil on toiminud, toimunud sel teemal oluliselt palju ja tõsiseid arutelusid, on ikkagi koduvägivald ja naistevastane vägivald Euroopa Liidus väga levinud. see on meie ühine väljakutse, see on ühine probleem, millega me peame võitlema. Naast-, naistevastane vägivald ei ole mitte ainult väljakutse, tegemist on inimõiguste rikkumisega ja Istanbuli konventsioon on inimõiguste konventsioon, sellega on liitunud juba kolmkümmend neli osalist ning üksteist osalist Euroopa Liidu liikmesriikide hulgast on liitumas. tegemist on öö, olulise tähtsusega konventsiooniga. konventsiooni rakendamise jälgimine on juba näidanud, et erinevad teenused on pärast öö, pärast konventsiooniga liitumist kasvanud, näiteks telefoniabi vägivalla ohvritele ja nii edasi. Need meetmed teevad märkimisväärselt paremaks koduvägivalla ja naistevastase vägivalla vastase all kannatajate olemise. Gravia on samuti olulise tähtsusega töörühm selles võitluses on olulise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. kogu selle teema kesksel kohal on see, et mida rohkem riike muutub, saab selle konventsiooni osa, osalisteks, seda rohkemates Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa riikides võideldakse naistevastase vägivalla vastu. nagu te teate, on Euroopa praeguse komisjoni, uue ametisse astuva komisjoni päevakorras väga olulisel kohal liitumine Istanbuli konventsiooniga ning see konventsiooniga liitumine ei võimalda mitte ainult andmete kogumist parandada, aga palju olulisem ja palju lihtsam saab siis olema ka andmete esitamine, statistika kogumine nii Euroopa Liidu tasandil kui väga mitmete teiste äh, riikide tasandil. nagu ma juba ütlesin, on väga oluline tuva, tugevdada Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel tasandil naistevastase vägivalla elimineerimiseks. võib-olla on väärt ka nimetada seda, et Euroopa Liidu riigid kõik liikmesriigid nõustusid Istanbuli konventsiooniga, kui see vastu võetakse ja tänaseks on ka kõik liikmesriigid sellele alla kirjutanud ning kakskümmend üks liikmesriiki on selle ka ratifitseerinud ja Euroopa Liit tervikuna on samuti konventsioonile alla kirjutanud. aga ikkagi kõigest hoolimata on öö, äh, nõukogus alles öö, äh, arutusel äh, Euroopa Liidu poolne konventsiooni ratifitseerimine. nagu te teate, parlament, nõukogu ja komisjon leppisid kokku, et Istanbuli konventsioon on segakonventsioon, mis hõlmab nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu õigust. hoolimata, hoolimata asjaolust, et nõukogus ei ole otsused veel vastu võetud, osutab nõukogu ikkagi väga suurt tähelepanu sellele teemale ja Soome eesistujana jätkab tegutsemist Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise osas. olles nüüd kõike seda öelnud, tahaksin ma tõesti rõhutada, nagu te kõik olete vägagi teadlikud, selle aasta aprillis pöördus parlament öö, äh, Euroopa Kohtu poole, et Euroopa Kohus tuleks välja sobiva õigusliku alusega konventsiooni ratifitseerimiseks. ja loomulikult kõik äh, menetlused, mis toimuvad nõukogus, peavad lähtuma kohtu poolt vastu võetud otsustest, aga vahepealsel ajal me võime ikkagi jätkata tööd, otsida erinevaid lahendusi seoses selle konventsiooniga. meie eesistuja on tõesti selle konventsiooni ratifitseerimisse investeerinud palju aega nii Euroopa Liidu tasandil kui ka suheldes nende liikmesriikidega, kes ei ole veel ratifitseerinud konventsiooni. mõningad probleemid, mis võivad olla ratifitseerimisel takistuseks niisiis Euroopa Liidu ratif-, poolsel ratifitseerimisel kui siis, kui ka nende liikmesriikide ratifitseerimisel, mis seda veel teinud ei ole, on asjad, mida tuleb avalikult arutada. mida me siiamaani teinud oleme? korraldanud arutelusid nõukogu ettevalmistavates töörühmades, et käsitleda neid teemasid, mis võivad mõnedele liikmesriikidele olla probleemsed. me näiteks kutsusime ka Veneetsia komisjoni, et nad tutvustaksid Istanbuli konventsiooni äh, ratifitseerimise mõju põhiseadusele Albaanias ja Armeenias. kuna äh, meil on ka väga üldist laadi informatsiooni konventsiooni kohta, siis Euroopa Liidu liitumine selle konventsiooniga võib tekitada ka üldisemat laadi arutelusid, eelkõige näiteks riiklikust seadusandlusest kinnipidamise kohta. meil on väga hea meel, et Veneetsia komisjoni esi, esindaja härra Guier on täna siin tutvustamaks seda suuremale kuulajaskonnale. me oleme pöördunud ka Euroopa Liidu liikmesriikide poole, kes on viimasel ajal jätkanud riikliku ratifitseerimisega, et nad tutvustaksid oma edulugusid ja samamoodi aitaksid neid liikmesriike, kellel on olnud raskusi. me soovime juhtida tähelepanu ka partnerite vahelisele vägivallale, mida selles konventsioonis käsitletakse ja abipartner vägivalla ohvritele. meie eesistuja korraldas ka Euroopa Liidu institutsioonide vahelise arutelu ahistamispoliitikate osas ning seda kõike oleme me teinud selleks, et arutelu sellel teemal ei vaibuks ja et me saaksime üha enam vahetada arvamusi kõikide nende väljakutsetega toimetulekuks. suur aitäh teie ettekannete eest ja suur aitäh ka selle eest, et te oma eesistumise ajal sellega olete nii põhjalikult tege-, tegelenud ning nüüd me ootame huviga, mida ütleb meile härra Kuier Veneetsia komisjonist. suur aitäh, daamid ja härrad, mul on suur rõõm täna siin viibida ja tõesti, suur rõõm on esi-, esindada siin Veneetsia komisjoni ja tutvustada teile Veneetsia komisjoni seisukohta Istanbuli konventsiooni osas. see käivitus Armeenia algatusel Armeenia kirjutas alla kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning praegusel hetkel on neil pooleli ratifitseerimine, aga seda ratifitseerimist takistavad mõningad seisukohad, valitsevad seisukohad. Armeenia taotlus äh, tekitaski vajaduse meie komisjoni poolt mõningaid arusaami uurida ja me ei piirdunud ainult nende arusaamadega, mis tulid välja Armeenia aruteludest avalikkusega, vaid pöörasime tähelepanu ka mõningatele teistele seisukohtadele, mis on kes-, kerkinud esile teistest liikmesriikidest. Te nimetasite ka, et samad teemad on asjaomased ka mõnedes liikmesriikides mõned peamised seisukohad. Istanbuli konventsiooni ei ole vaja, et Istanbuli konventsioonis sisalduvad mõningad terminid ja definitsioonid, mis lähevad last, vastu olla põhiseaduslike mõistetega, et Istanbuli konventsioonis sisu, sisalduvad mõningad asjad, mis on, mis tühistavad põhiseaduse ja Istanbuli konventsioon toob kaasa ka uusi kohustusi rändepoliitika vallas. nii et kui teie nüüd lubate ja kui aeg, aeg lubab, siis ma püüan lühidalt käsitleda neid viite teemat. esiteks, et Istanbuli konventsiooni ei ole vaja. mõnikord väidetakse, et seda ei ole vaja sellepärast, et kõnealuses riigis koduvägivalda ja naistevastast vägivalda ei eksisteeri siinkohal ma julgen väita, et see on seisukoht, millel puudub tegelikult faktiline tõestus. uuringud on näidanud, et koduvägivald on väga-väga ulatuslik nähtus. üks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal läbi viidud uuring näitas, et igas, üks iga kolmes, igast kolmest naisest on alates viieteistkümnendast eluaastast kasu, talunud, pidanud taluma kas koduvägivalda või seksuaalset ärakasutamist ning iga teine naine, viiskümmend viis protsenti siis ehk on pidanud taluma ühte, teist või kolmandat sugust seksuaalset ahistamist. Need numbrid räägivad juba iseenda eest ja seda enam veel võttes arvesse, et tavaliselt ohvrid ei räägi niisugustest asjadest. ma tahaksin juhtida tähelepanu ka Euroopa Inimõiguste kohtule, see oli Türgi juhtum Opus versus Türgi ja seal kerkis esile väga selgelt koduvägivald kui oluline nähtus, mis puudutab kõiki liikmesriike. mõnikord väiditakse, väidetakse, et Istanbuli konventsiooni ei ole vaja sellepärast, et olemasolevad rahvusvahelised kokkulepped reguleerivad seda juba piisavalt. meie siiski väidame, et äh, Istanbuli konventsioon on vajalik, sest et see on esimene konventsioon, mis pöörab eelkõige tähelepanu naistevastasele vägivallale ja teeb seda terviklikul ja holistlikul viisil ja loomulikult näeb see ette ka konkreetse seiremehhanismi niisuguseks võitluseks ja lõpetuseks väidel, väidetakse ka seda, et siseriiklikus teadusandlikus raamistikus piisab koduvägivalla reguleerimiseks. Veneetsia komisjon on seisukohal, et toimiv siseriiklik seadusandlik raamistik on väga hea, aga see ei tähenda seda, et rahvusvahelist ei pea olema, need on kaks niisugust võrgustikku või raamistikku, mis teineteist täiendavad, nii et täiendavat välist äh, seiret rahvusvaheliste organisatsioonide poolt ei saa sugugi alahinnata. ja lõpp, üks viimane märkus veel kõigi nende seisukohtade kohta. mitte ükski nendest siin toodud vastuväidetest ei ole põhiseaduslikuks takistuseks Istanbuli konventsiooni rakendamine peaks olema soovitav. nüüd, kui me läheme selle juurde, et Äh, Istanbuli konventsioonis ei pöörata tähelepanu meeste ja naiste vahelistele looduslikele bioloogilistele erinevustele. artikkel kaksteist Istanbuli konventsioonist räägib nii-öelda soo, sooideoloogiast ja väidetakse, et seetõttu ei võeta arvesse meeste ja naiste vahelisi erinevusi kahtlemata niimoodi ei ole ja siin öeldakse, et, et Istanbuli konventsioon läheb vastuolla riiklike põhiseadustega, mis toovad selgelt välja kaks erinevat sugu. siin võib olla probleem tegelikult ka selles, et nii nagu inglise keeles on kasutusel kaks sõna sex and gender, paljudes keeltes seda ei ole. Inglise keeles seks puudutab pigem bioloogilist tegelikkust, aga gender on see, mis puudutab siis sotsiaalseid ootusi sellele konkreetsele soole ja mitte mingisugust plaani ei ole niinimetatud sotsiaalne definitsioon võtta kasutusele bioloogilise definitsiooni asemel. me üritame siin lahti saada soolistest stereotüüpidest ja veel üks näide, sellepärast et siin arvamuses käsitleta, käsitletakse ka teisi näiteid. siin on juhitud tähelepanu ka niisugusele väljendile nagu sooline identiteet nimetatakse kolmandat sugu ehk siis inimesi, kes ei sobi binaarsesse meeste või naiste kategooriatesse. väga oluline on juhtida tähelepanu sellele, et Istanbuli konventsioon ei nõua, et äh, selles osalejad tunnustaksid konkreetseid, tunnustaksid või annaksid mingisugust äh, õiguslikku staatust kolmandale soole, lihtsalt tuleb võidelda diskrimineerimise vastu ja Veneetsia komisjon äh, ei näe, kuidas niisugune soolise identiteedi alusel diskrimineerimine läheks kuidagi vastu olla inimeste õigusele olla kaitstud koduvägivalla vastu. nüüd kolmas kategooria väidab, et Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine nõuab igasuguseid seadusandlikke muudatusi avaliku, avalikus arutelus kerkib siin tihtipeale esile samasooliste isikute abiellumine. tegelikult Istanbuli konventsioon ei kohusta mitte ühtegi osal-, osalevat riiki lubama samasooliste inimeste abiellumist. see jääb jätkuvalt siseriikliku seadusandluse reguleerida. see muidugi ei tähenda per se seda, et need riigid, kes ei ole siiamaani võimaldanud samasoolistel partneritel abielluda, ei tohiks seda võtta. Istanbuli konventsioon on valmis kohanduma kõikvõimalike erinevate õigussüsteemide jaoks, näiteks Istanbuli konventsioon kehtib ka nendele riikidele, kus õiguslikult on lubatud sama sooliste abielu. ta ei ole vastu niisugustele süsteemidele, aga see ei tähenda ka seda, et Istanbuli komis-, konventsioon pöörduks kõikide osalisriikide poole, et nad lubaksid oma siseriiklikus õiguses niisuguseid asju. võttes nüüd arvesse seda, et meil on väga vähe aega, siis ma lähen kohe viimase kategooria juurde, mis on seotud äh, asüüliseadusega selles arvamuses on täiesti selgelt välja toodud, et Istanbuli konventsioon ei arva sugugi, et igasugune soopõhine, mm, soopõhine vägivald on tõsine kahju tekitamine või et see on seotud ainult pagulaste teemaga. siin lihtsalt on toodud välja see, et naistele lihtsalt saab osaks mingit konkreetset tüüpi ahistamine ja Istanbuli konventsiooniga seonduvad kohustused ei lähe sugugi kaugemale kui äh, Strasbourgi inimõiguste kohtus välja toodud inimõigused. nii et tegelikult ei ole tarvis karta Istanbuli konventsiooniga liitumist. lõpetuseks see arvamus käsitleb mitmesuguseid kontseptsioone ja vale kontseptsioone, mis on esile kerkinud liikmesriikides toimunud avalikel aruteludel. loomulikult on iga osalisriik täiesti vaba otsustama, kuidas ta ratifeer-, ratifitseerib seda lepingut ja kuidas ta sellest tulenevaid kohustusi täidab. see on ainult riigi pädevuses seda otsustada, aga ma tõesti loodaksin, et riigid soovivad liituda sellega lugupeetud esimehed, need on peamised asjad, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida ning ma olen valmis vastama kõikidele küsimustele, aitäh uh,! suur tänu teile selle huvitava sisu eest äh, ka Veneetsia komisjonilt äh, ja nüüd anname sõna Euroopa Naiste Surverühma poliitikakampaania juhile Irene Rosalesile. Euroopa Naiste Surverühm teeb väga palju selleks, et survestada Istanbuli konventsiooni rakendamist ja teil on sõna, palun. suur tänu, ma tahaksin tänada libe ja äh, FAM komisjone selle kutse eest, tahaksin rääkida täna väga olulisel teemal, see on Euroopa Liidu Istanbuli konventsiooniga liitumine. Euroopa naiste Äh, surverühm on väga oluline katusorganisatsioon naisliitudega Euroopa Liidus. me oleme töötanud Euroopaga ja Euroopa institutsioonidega rohkem kui kakskümmend aastat koos. selleks, et äh, naistevastane vägivald oleks küsimus, mida tõstatatakse äh, võtmevaldkonnana tõsiselt nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil tegemist on kõige suurema inimõiguste rikkumisega Euroopas ja mõjutab üle kahesaja viiekümne miljoni äh, tütarlapse ja naise Euroopas. Äh, kaks nädalat tagasi pidasime me FAM komisjonis kuulamise sel teemal ja ütlesime, et ei saa olla rahu ja julgeolekut, kui naised peavad kartma oma ohutuse pärast kodus, äh, töökohal ning ka Euroopa avalikus ruumis. naisteorganisatsioonide jaoks kogu Euroopas on Istanbuli konventsiooni väga vaja keegi selles osas ei vaidle midagi, tegemist on olulise äh, sammuga äh, õiguslikult siduvate standardite jaoks, et äh, juuritaks välja vägivald ini-, naiste vastu, kaitstaks vägivalla ohvreid ning tagada neile ka ligipääs õigusabile Äh, naisorganisatsioonid on väga olulist tööd teinud selleks, et see konventsioon äh, oleks äh, väga tugevasõnaline ning tagades selle jõustumine. ja pärast aastaid teadlikkuse tõstmist Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liit on kirjutanud alla konventsioonile, see on väga rõõmustav meie jaoks ning selge on see, et on võetud selge pühendumus aga me näeme ikkagi, et seitse liikmesriiki ei ole ratifitseerinud ning rohkem kui kolm aastat läbirääkimisi ei ole viinud ka selleni, et Euroopa Liit selle konventsiooni osapooleks saaks meil on hea meel töötada koos partnerluses Euroopa äh, koalitsiooniga, mille eesmärk on lõpetada vägivald naiste ja tüdrukute vastu, kus kakskümmend viis vabakonna organisatsiooni ning ametiühingut Euroopas on kaasatud. mitmed nende hulgast on esindatud siin ka täna. Euroopa koalitsioon äh, kutsub üles Euroopa Liidu tegevusele, et lõpetada äh, kõikide naiste ja tütarlaste vastane vägivald, eriti just äh, Euroopa Liidu liitumisega Istanbuli konventsiooni. ja eelkõnelejad juba rõhutasid, kuivõrd suur on Euroopa Liidu lisandväärtus selle konventsiooniga liitumisel meie kollektiivne hääl äh, kannab äh, kolme tuhandet kaheksasadat vabakonnaorganisatsiooni ning äh, ametiühingut neljakümne üheksas riigis ning see näitab, kuivõrd tugev toetus konventsioonile on kogu Euroopas. rohkem kui sada viiskümmend neli tuhat kodanikku on kirjutanud ka veebipetitsioonile alla, kutsudes üles Euroopa Liidu otsustajaid tegutsema Euroopa tasandil. tegemist on Euroopa küsimusega kaks nädalat tagasi FAM komisjoni kuulamisel me rõhutasime mitmeid positiivseid äh, mõjureid, äh, mis konventsioon on kaasa toonud, äh, mis puudutab õigusloomet ning poliitikaid naiste vägivalla, naistevastase vägivalla vastu võitlemises. aga nagu ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis rõhutati, siis äh, naised Euroopa Liidus ei ole tegelikult võrdselt kaitstud erinevate poliitikate tõttu mm, liikmesriikides. olenevalt sellest, äh, kus kohas naine elab, äh, teda ei võeta isegi kuulda või ta ei saa ligipääsu õigusorganitele. on isegi šokeerivam näha, et samades liik-, ähm, osades liikmesriikides mm, teatud äh, tagurlikud jõud äh, levitavad valeväiteid äh, ning tõlgendusi Istanbuli konventsiooni kohta. see on Euroopa Liidu väärtuste vastane ning ei aita kuidagi edasi ratifitseerimis- või rakendamisedusammude osas riik, erinevates riikides. me tunnustame rep-, raportit, mille Veneetsia komisjon vastu on võtnud sellepärast, et see selgitab väga mitmeid olulisi konventsiooni aspekte suur aitäh selle suurepärase arvamuse eest ja tehtud töö eest. tundub, et kokkuvõttes ei ole tegemist mitte õigusliku probleemiga, vaid poliitilise tahtmatusega selle küsimusega tegeleda. kui teatud riigid ei tegutse äh, läbi selle, et nad ei ratifitseeri või ei rakenda seda Istanbuli konventsiooni, siis see tähendab, et nad tahavad äh, Äh, ehitada üles ühiskondi, kus äh, naiste õigusi ei austata ning äh, naised ja tüdrukud, neid arvatakse olevat ala, alamad ning nende õigusi ei kaitsta. nädal aega tagasi tähistasime me rahvusvahelist naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva ning tuhanded inimesed tulid tänavatele me tahame Euroopa Liidu tasandil tegutsemist niimoodi, et naised oleksid vabad vägivallast ja meil on vaja sellepärast just siin olles täna öelda, et meil on vaja tõhusat progressi selleks, et Euroopa Liit liituks Istanbuli konventsiooniga. meie jaoks ei ole mingisugust mm, kahtlustki, et see juhtub, sellepärast et allkiri on antud, aga edasi on vaja liikuda ja ajakohaselt iga päev, äh, mil see protsess äh, venib, äh, ohustame tänases Euroopas rohkem naisi ja tütarlapsi. me kutsume üles Euroopa Liidu eesistujatel ja nõukogul teha otsus kahekümne viiendaks novembriks kaks tuhat kakskümmend, see on aasta pärast, aga me oleme teinud seda neli aastat läbirääkimisi läbi viies. käesoleva aasta märtsis ja novembris Euroopa koalitsioon Äh, on äh, kokku kutsunud äh, institutsioonide vahelised kohtumised sel teemal, me kutsusime Euroopa Komisjoni, parlamenti ja olulisi osapooli sinna kohale, et tegemist oleks väga prioriteetse teemaga ning et patiseisust, mis on liiga kaua kestnud, saadaks välja. tuletagem meelde, et see blokeed, blokaad on juhtunud hoolimata sellest, et nõukogu öö, öö, võttis tagasi äh, kohaldusala küsimuse, piiras seda niimoodi, et äh, ainult mõned küsimused on Euroopa Liidu ainupädevuses. me teame, on kvalifitseeritud häälteenamus äh, edasimineku taga ja loodetavasti me saame ka heakskiidu või ühehäälsuse põhimõttel edasi minna. ning me näeme, et pretsedent juba loodi, mis puudutab Euroopa Liidu liitumist ÜRO puudega inimeste konventsiooni. pärast äh, Euroopa valimisi mais kaks tuhat üheksateist on nüüd uued äh, tuuled puhumas äh, ning me peaksime kasutama seda hoogu, mis praegu sees ning need kohustused on võtnud ka oma äh, sõnades Ursula von der Leyen, äh, Euroopa Komisjon, äh, voli-, president ning ka volinik Helena Talli, et tagada, et soopõhine vägivald oleks Euroopa Liidu strateegias oluline prioriteet. libe ja FAM-iga ootame koostööd sel teemal ning liikmed Spurek ja Kokalaari tegelevad selle raportiga. ootame teiega kõigiga koostööd, tagamaks Euroopa Liidu liitumist Istanbuli konventsiooniga. loodame teie häälele, palun rääkige oma parlamentidega ja alaliste esindajatega oma äh, koduriikides ning siin Brüsselis. kõik osapooled peavad äh, sellest blokaadist välja saama, tuleb minna edasi laiapõhjalise kvalifitseeritud enamusega, mis juba selle teema taga on. suur aitäh ja ootame koostööd äh, niimoodi et saame Istanbuli konventsiooniga laiapõhjaliselt liituda, aitäh! suur aitäh! ka härra Sales, aitäh, kui härra Kuier, suur tänu proua Sistonen, enne kui ma komisjonile sõna annan, ähm, on meil kahel äh, raportööril ka äh, õigus sõna saada, kolleeg Spurek kõigepealt, proua esinaine, härra esimees austatud külalised, mina tulen riigist, kus naistevastase vägivallavastane võitlus on äh, ideoloogiline küsimus. Istanbuli konventsioon on küll ratifitseeritud, äh, aga alles hiljuti ja nüüd peale, äh, peale ratifitseerimist ütles Poola Vabariigi president, et me seda rakendama ei hakka. valitsus on isegi kavandanud konventsioonist taganemist ja sel põhjusel arvan, et Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis eelmise nädala neljapäeval vastu võeti, on üks kõige olulisemaid poliitilisi otsuseid üldse. see puudutab Euroopa meie naisi, inimõigusi, mis on Euroopa Liidu põhiväärtused. nüüd mina olen nende poliitikute seast, kes on võidelnud naiste õiguste eest ja koduvägivalla vastu ja olen oma karjäärist pühendanud sellele lausa viimased kakskümmend aastat abistasin üli, õig-, õigusteaduse üliõpilasena naisi, kes olid vägivalla ohvriks langenud ja kui ma juristina töötasin, siis aitasin välja, välja töötada õigusakti, mis kaitseks koduvägivalla ohvreid ning valitsuses võitlesin selle eest, et kurjategijad kannatanust eraldi hoida. nüüd oluline on muidugi, mida teha, et võidelda naiste äh, õiguste eest. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmena, Euroopa Parlamendi liikmena tahaksin, et tekiks selline olukord, kus iga naine, äh, kes satub vägivalla ohvriks, teaks, et äh, õiguskaitseorganid on tema poolel, mitte kuritarvitaja poolel kakskümmend aastat kogemust selles valdkonnas on näidanud mulle rohkem kui sageli, et riik ja avalikkus ei suuda vägivallaohvreid, naisi kaitsta. olen näinud, et naisi lausa süüdistatakse, näidatakse nende peale näpuga, aga kurjategijad kaitstakse nüüd on ülim aeg, et riik tõesti seisaks ka nende naiste kõrval, kes on vägivalda tunda saanud ja sellepärast ongi oluline, et Euroopa Liit ühineks Istanbuli konventsiooniga. aga muidugi töö siin veel ei peatu, me peame tegema nii, et Euroopa Liidul oleks alus äh, võtta vastu detailsed õigusaktid, mis tõesti kaitsevad vägivalla ohvriteks langenud naisi ja seetõttu kõik need Euroopa Liidu nõudmised, ähm, neid tuleb täiendada ka sellega, et me võitleme otsustavalt naistevastase vägivallaga üks kõige suuremaid kahekümne esimese sajandi patoloogiaid on see, et naised ei ole kaitstud isegi oma kodus. tänan. suur tänu, proua Kokolare uh,. Thank you again suur aitäh veel kord selle algatuse eest, et kuula, veel kord korraldada kuulamine nii olulisel teemal. arvan, et äh, me oleme kõik nüüd natuke õnnelikumad, et meil on uus komisjon, et Ursula von der Leyen on oma poliitilistes suunistes ka avaldanud, et ta tahab teha kõik selleks, et ära hoida koduvägivalda ja ohvreid ka kaitsta, kurjategijad vastutusele võtta selle poliitilise avalduse eh, üheks alussambaks võiks olla ühinemine Istanbuli konventsiooniga. ja ma olen näinud ka, et mm, selle temaatikaga tegelev voli-, volinik on otsustanud selle eest võidelda ning eh, mul on hea meel, et Euroopa Liidul on nüüd kujunenud ühisrinne selleks, et võidelda naistevastase vägivallaga. tegelikult on ähm, ühe lepingu allkirjastamine lihtne, aga selle rakendamine on see tegelik töö, mis on palju keerulisem, seega meie jõupingutused ei peatu Istanbuli konventsiooniga ühinemisega, me oleme ka äh, ühe uuringu ja arvamuse ta-, taotluse esitanud, me lihtsalt ei istu enam, me, me tahame tegutseda igal rindel. mul on ka hea meel, et Veneetsia komisjon äh, on tutvustanud meile Armeenia raportit. see on heaks raamistikuks selleks, et mõista, millised on konstitutsioonilised tagajärjed selle konventsiooni äh, konventsiooniga ühinemisele ja äh, vaatame näiteks äh, Horvaatiat, Horvaatia hiljuti ratifitseeris selle äh, konventsiooni, võib-olla me saame midagi õppida sellest protsessist, võib-olla ülejäänud riigid saaksid Horvaatiat eeskujuks võtta. olgem loovamad ning äh, mõelgem järele, kuidas selles küsimuses edu saavutada. ma tean, et täna muidugi võib, äh, äh, võib seda keskustelu pidada päris uuenduslikuks, sest me räägime ju, kuidas konkreetseid samme hakata astuma tulevikus, aga küsimus ikkagi puudutab inimõigusi, mis on Euroopa Liidu poolt garanteeritud kõigile kodanikele ja Euroopa Liidus on garanteeritud ka õigusriik. ja kui me ei garanteeri inimõigusi ja õigusriiki, siis äh, ei suuda me ka äh, ähm, tagada seda, et Euroopa Liit oleks väärtustel põhinev liit, see on meie jaoks kõige väärtuslikum olnud siiani, me tahaksime, et põhiõigusi austataks ja minu arvates tuleb palju enamat teha selleks, et kõiki riike kannustada palju enamat ette võtma. suur tänu! Thank you so much uh...! suur aitäh! ja nüüd annan Euroopa Komisjoni nimel sõna proua Belanda Todinole. suur aitäh. aitäh selle võimaluse eest täna nendel teemadel kõnelda, ma ei peagi üle kordama, miks Istanbuli konventsioon on nii oluline. kuulsime eelkõnelejatelt seda väga suurepärases sõnastuses, aga tahaksin rõhutada, et tegemist on täiesti täiesti pretsedenditu poliitilise raamistikuga Euroopa Liidule, komisjonile ja liikmesriikidele teha koostööd selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu. see on väga oluline ja me tõesti tervitame seda, kui Euroopa Liit ühineb Istanbuli konventsiooniga. nüüd eh, tahaksin ka tervitada proua Spurekit ja proua Kogolarit, kahte kaasraportööri, ootan teiega koostööd, tahan meil seda teemat edasi arendada ja me teame, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on olnud tugevad liitlased võitluses naistevastase vägivalla vastu, eriti seoses Istanbuli konventsiooniga. hindame Euroopa Parlamendi algatust ühinemist äh, kannustada ja oluline on ka, et nõukogu äh, võtaks vastava otsuse vastu ja praegu valmistame siis ette komisjoni äh, arvamust kolmekümne, kahekümne kolmandaks detsembriks. nagu te teate, komisjoni president van der Leyen on täiesti selgelt öelnud oma poliitilistes suunistes, et Euroopa Liidu ühineme, ühinemine äh, Istanbuli konventsiooniga on Euroopa Komisjoni prioriteet ja võrdõiguslikkuse volinik Dali on valmis selle praegu käima lükatud protsessi lõpule viima ja seda ta ka lubas siin Euroopa Parlamendis toimunud kuulamisel, kui hinnati tema kandidatuuri voliniku kohale. näeme, et nõukogus on tugev toetus sellele konventsioonile, kõik liikmesriigid on selle allkirjastanud, kakskümmend üks on selle isegi ratifitseerinud, seega see näitab tugevat toetust rahvusvahelisele konventsioonile, seda ei tohi unustada, aga kahjuks mõnedes liikmesriikides on vastuseis ja seetõttu ei saa ka nõukogu nõustuda Euroopa Liidu ühinemisega selle konventsiooniga. kuulsime opositsiooni koht, kohta, mis peaks olema nagu kuidagi väärarusaam äh, sugude vahe, vahelise võrdsuse kontseptsioonist, äh, seda esitatakse ka äh, vabandusena selleks, et rünnata Euroopa Liitu, kui ta soovib võidelda su-, soolise vägivalla vastu ning alavääristatakse ka inimõiguste toetusmeetmeid, seega mm, me ei saa ainult faktipõhise äh, äh, diskussiooniga piirduda, nõustun täiesti ko-, Euroopa Komisjoniga, me oleme ka koostööd teinud Euroopa Nõukoguga, erinevate vabaühenduste koalitsiooniga, neid esindas siin Irene täna, ja see töö jätkub, aga nüüd meetmete seisukohast oleme täiesti teadlikud, et ähm, Euroopa Liidu inimkonventsiooniga võib osutuda raskeks. me teame, et nõukogus on äh, tekkinud opositsioon, et, et äh, vastuvõtmis, otsuse vastuvõtmisprotseduur on takistatud aga kui me nüüd komisjoni presidendilt saame mandaadi alternatiivide kaalumiseks, äh, selleks, et toetada soolise vägivalla ja koduvägivalla ohvreid, siis võib-olla saaks ka teatud tüüpi soolise vägivalla standardite alusel kaitsemeetmed vastu võtta. Äh, me oleme püüdnud sellega tegeleda, tahaksin kinnitada, et justiitspeadirektoraadi kolleegid Äh, on kõik valmis seda tööd tegema ja teame ka, et Euroopa Parlamendi komisjonid toetavad meid ning eesistujamaa Soome on selle nimel tööd teinud, seega suur tänu Soomele ja ootame Horvaatia eesistumisega jätkuvat koostööd, tänan. Again, all the panelists this side of the podium, we thank both our suur aitäh, suur aitäh kõikidele, kes istuvad siin poodiumi laua taga, suur aitäh prouadele Kokolariale ja Spurekile ja nüüd me anname sõnajärje üle liikmetele, kes on näidanud huvi üles, kas siis äh, kätt tõstes või kätt tõstes või oma kaarti tõstes, ma näen, et soovi, sõnasoovijaid on veelgi, aga küsimus on selles, et meie esialgne ajapiir tähendab seda, et äh, kui me oluliselt oma ajast üle lähme, siis suure tea-, tõenäosusega jätavad tõlgid meid nüüd maha, nii et siis me peame ainult inglise keeles rääkima. nii et ma soovitaksin, et te tegutseksite väga-väga kiiresti. konkreetne küsimus, üks minut. nii, nüüd ma vaatan, kes siis käsi tõstavad. vabandust, ma ei näe teie nime, ütleb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 esimees, ma üritan teha nii kiiresti kui võimalik, aga ma tahan juhtida tähelepanu kõige olulisematele asjadele. me peame tegema selgeks selle, et kui Istanbuli konventsiooni ei ratifitseerita mõningates liikmesriikides, siis asi ei ole mitte õigusloomelistes küsimustes, vaid see on poliitiline tahe või pigem tahtmatus. mul on ka üks konkreetne küsimus andmete kogumise kohta selle jaoks on ka Istanbuli konventsioon äärmiselt olulise tähtsusega. ma tahtsin küsida, kas meil on juba mingisugust üle, ülevaadet selle kohta, kuidas on naiste varjupaikades kohtade arv, äh, kui paljudes liikmesriikides on see olemas, nii nagu Istanbuli konventsioon ette näeb, ma tean, et minu päritolupiirkonnas see niimoodi ei ole ja siis ma tahaksin ka libe ja naiste komisjoni poole pöörduda, et me peaksime korraldama parlamentaarseid kokkusaamine erinevate liikmesriikide parlamendisaadikutega, sellepärast et väga paljudes Euroopa riikides on parlamendisaadikud tõesti, tõesti väga pühendunud selle ratifitseerimisel ja seetõttu me peaksime võtma rohkem ühendust parlamendisaadikutega. nüüd palun härra Šmeke, suur aitäh ja suur aitäh ka kõikidele esi-, esinejatele selle sisu eest, eelkõige suur aitäh härra Guierile, et ta tõi välja mõningad Istanbuli, Istanbuli konventsiooniga kaasas käivad valearusaamad minu koduriik Slovakkia ei ole konventsiooni veel ratifitseerinud ja tegelikult eelmisel nädalal hääletati parlamendis resolutsiooni poolt, kus sooviti, et valitsus oma allkirja tagasi võtaks. kui nüüd kogu Euroopa Liit Euroopa Liit tervikuna liitub selle konventsiooniga hoolimata sellest, et mõned liikmesriigid ei ole seda ratifitseerinud. kas see on üldse võimalik või mis, kas, või toob see kaasa mingisuguseid probleeme selle konventsiooni öö, rakendamisel? aitäh, suur aitäh nüüd proua Fitzgerald. suur aitäh selle ettekande eest, sellest oli tõesti suur abi. mul on väga kiire märkus me näeme, et Istanbuli konventsiooniga liitutakse üha enam, aga kui ei soovita sellega liituda, siis tõesti tegemist on poliitilise soovi või soovimatusega. ja kui siis hakata hoolega uurima, miks, siis tõesti need riigid lihtsalt ei ole tasa, sellel tasemel. me räägime siin suu-, väga palju kliimastsenaariumitest, aga tegelikult me peame rääkima ka vägivallastsenaariumitest. meil on siin juurdunud seksistlikud lähenemised ja minu arvates Istanbuli konventsiooni teemadel arutamine on suurepärane võimalus kõiki neid teemasid puudutada, nei-, sellel põhjusel ka, mida tõid välja komisjoni, komisjoni esindajad, nad rääkisid, kus suunas me peaksime liikuma. me peaksime pöörduma kõikide erinevate parteide juhtkondade poole, eelkõige just oma koduriikides, tegema koostööd eelkõige nendes riikides, kus ratifitseerimine ei ole veel toimunud. huvitav, mis nendest naistest siis saab, kes kannatavad kogu koduvägivalla all nendes riikides, kus Istanbuli konventsiooni ei ratifitseerida. see on asi, mida tuleb vaieldamatult uurida ja jätkata oma kõrgtasemelist pühendumist lähenemist nagu praegu. suur aitäh, proua Albert! suur aitäh kõikide ettekannete eest ja nagu öeldud, praegusel hetkel tagurlikud jõud õõnestavad Istanbuli konventsiooniga liitumist ning, ning edastavad äärmiselt vastuolulisi sõnumeid eelkõige just pagulaskogukonna kohta. seetõttu ma rõhutan veel üks kord, et väga olulise tähtsusega on andmete kogumine, aga samas tahaks teada ka seda, kas on plaanis koguda ka ohvrite äh, majandus, äh, sotsiaalmajanduslikku profiili kohta andmeid, sest et see on äärmiselt olulise tähtsusega. teisest küljest peame me igati hoolima äh,, igati vältima igasugust vahetegemist erinevate riikide, erinevate sotsiaalmajanduslike profiilide vahel ning tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et väga paljudes riikides erinevalt pööratakse, e-, erinevalt nimetat-, nimetatakse seda äh, naistevastast vägivalda, nii et kõike seda tuleb äh, arvesse võtta, kui me rakendame. suur aitäh ja proua Alsa Laami, suur aitäh, suur aitäh kõikidele esinejatele, eelkõige Veneetsia komisjonile, kes tõi välja need viis stsenaariumi, millest te rääkisite ja see tegelikult näitab, kuidas kõikjal Euroopas ja kõikjal maailmas on esile kerkimas jällegi konservatiivsed jõud, kes aktiivselt üritavad blokeerida naiste ja inimõiguste kaitset üldiselt. minu küsimus on eelkõige proua Rosaalesele, mis puudutab just kaasaegse orjapidamise ohvrite toetamist, äh, inimkaubanduse ohvrite toetamist eelkõige just pagulastaustaga naiste puhul, samuti kaitse ja toetuse puudust. meil on siin väga konkreetne teema, mida tuleks lahendada. näiteks niisugustel naistel pagulastaustaga naistel ei ole mingit juurdepääsu võib-olla õiguskaitsele ning mina tahaksin küsida teie arvates, missugused oleksid konkreetsed sammud, mida tuleb võtta võtta selleks, et nendes valdkondades paremini edasi liikuda. eelkõige just sel-, sellistes kontekstides, mis puudutavad äh, pagulastaustaga naisi. suur aitäh ja ma pean tänama ka seda, et teie lapsed siin saalis nii hästi ennast üleval peavad. ja nüüd annan sõja, sõnajärje üle proua Björkile. mina, mulle avaldab see laste hea käitumine ka väga suurt muljet. mina pean siis möönma, et ma olen Istanbuli konventsiooniga nüüd juba mitu aastat töötanud ja ausalt öeldes ma olen juba nii tüdinenud sellest homofoobiast, mida see üles kergitab ja kõik see homofoogiaga, homofoobiaga seonduvad erinevad mõttetud hirmud, mida kasutatakse üksteise vastu. mina tahaksin väga, et et Istanbuli konventsioon tegelikult murraks selle binaarse mehe-naise kontseptsiooni ja annaks kolmandale soole õigusi, aga ta ei tee seda. ja ma ei, ma arvan, et me peame kõvem, suuremat tööd tegema, poliitiline ülesanne on kaitsta kõikide inimeste õigusi. ja kõike seda arvesse võttes tundub mulle, et me peame rõhutama seda, et Istanbuli konventsioon on parim rahvusvaheline instrument naiste ja tüdrukute kait-, kait-, kaitsmiseks ja meil on tarvis midagi niisugust ka teiste, näiteks LGBT inimeste kaitsmisest. aga liikmesriigid on muidugi vabad otsustamas, mida ja kuidas nad teevad. tahtsin kuulda tegelikult komisjonilt, missugused on neil teie poolt kavandatud plaanid B, sest seda on meil ka vaja või selliseid on meil ka vaja. ja ma tahaksin küsida, kuidas nüüd edasi minna? meil on seitse liikmesriiki, kes ei ole veel ratifitseerinud. katsuks seda klubi kuidagi kokku tõmmata, kui nüüd järgmisel aastal kohtume, siis võiks neid olla juba viis ja siis kolm, nii et lõpuks jääksid järele ainult täiesti lootusetud liikmesriigid. nii et võib-olla meil võiks olla selline paralleelne strateegia aitäh ja kui ma nüüd ei eksi, siis viimane sõnasoove on härra Juuri. Vast-. suur aitäh. Convention. I was a member of national parliament voting against this convention uh, because there is. tõlgid nüüd lõpetavad töö. Already in the definition of gender and uh, <laughs> yes